Ladies and gentlemen, welcome to the internal market. mu daamid ja härrad, tere tulemast IMCO komisjoni kuulamisele, mis on meil avalik kuulamine ja see on seotud relvade direktiivi raportiga ja mina olen kolleegide poolt määratud raportööriks sel teemal. ma tervitan meie paneeldiskussioonis osalejaid Belgiast, Itaaliast, Prantsusmaalt, ühest kuningriigist ja paljudest teistestki riikidest. nii et meil on oskusteadmisi siin seinast seina. E, mitteametlik töödokument e, avaldati paar nädalat tagasi, me palusime, et tehnilistes küsimustes tagasisidet antaks ja mul on tõesti kõvasti muljet avaldanud see, kui palju tagasisidet me saime. ja meie tänase kuulamise üks eesmärke on Äh, käsitleda tehnilisi aspekte, sest komisjoni ettepanekus, ettepanekul ei eelnenud mõjude hinnangut ja äh, komisjon oma töös ei osanud seetõttu ka ette näha, kas mingeid soovimatuid tagajärgi võiks sellel direktiivil olla, sest mõjude hinnangut ei tehtud. nii et loodetavasti meie eksperdid Äh, hoiatavad meid, kui on mingisuguseid tagajärgi, mis on soovimatud komisjoni praegusele äh, tekstile ja võib-olla oskame välja pakkuda ka uusi muudatusettepanekuid ja alternatiivseid lähenemisviise komisjoni ettepanekule. meie kohtumine kantakse üle veebis. ma tean, et täna oli äh, probleeme sellega, et veebiga ühendust saada sellelt lingilt ja eh, kui ma proovisin selle järele, kõik toimis ja eh, kui keegi tunneb huvi, kes varem ei saanud eh, ühendust, siis palun saatke neile see link uuesti, igatahes praegu kõik toimib. esimene kõneleja on Philip Nobles, kes on äh, tulirelvade komitee esimees, mis loodi direktiiviga, direktiiv on meil juba kakskümmend viis aastat ja härra Philipp Nobles on selle komitee Prantsuse liige ja räägib meiega viis minutit. suur tänu, proua raportöör, daamid ja härrad. mina olen siis praegu äh, meie üksuses vastutab siis tulirelvade mm, osas ja see direktiiv, miks on meie jaoks oluline? miks on oluline meie meelest see direktiiv üle vaadata? põhjus selleks on äh, väga lihtne. nimeliselt äh, peaaegu kõikidel juhtudel ebaseaduslik relv äh, on varem kuulunud legaalsesse, on varem olnud legaalne <clears throat> relv, ta on äh, toodetud täiesti legaalselt, äh, ka müüdud legaalselt ja mingil hetkel ta lihtsalt kaob turult. ja see direktiiv, äh, mis puudutab ähm, just nimelt legaalset tulirelvade osa, on meie jaoks väga oluline. miks see on väga oluline? sellepärast, et alates üheksakümne seitsmendast aastast on Prantsusmaal ähm, terve rida olnud äh, selliseid juhtumeid äh, <clears throat> niinimetatud neutraliseeritud relvadega. Need ei äh, lähe direktiivi alla ja lahe, definitsioonid on erinevad. neutraliseerimist on tehtud väga vähe, sellepärast et kõik ei ähm, defineeritud seda ühtemoodi ja seega tekkis kaubitsemine ja see kaubitsemine viis lõpuks kaasa nende relvade taas sõjalisteks relvadeks muutmise traagiliste tagajärgedega. kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat neliteist Euroopa tulirelvade ekspertgrupp hakkaks tege-, hakkas tegelema nende puudujääkidega, juriidiliste aukudega ja lisaks sellele esitasime me peadirektoraatide vahelisel kohtumisel kaks tuhat üheksa terve rida puudujääke, mis meie meelest olid väga olulised ja mis tuleks kindlasti äh, eemaldada. lisaks sellele töö neutraliseerimise ajal me oleme palunud äh, väikerelvade märgistamise alalise rahvusvahelise komisjoni äh, töö toetamist mis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viis siis äh, regulatsioonile, kõik probleemid ei ole lahendatud jaanuari ja novembri sündmused Pariisis näitasid seda, et need puudujäägid ei ole kuhugi kadunud ähm, ja me loodame siiski mingisugust lahendust. ma üritan äh, väga lühidalt äh, rääkida mõnedest äh, elementidest. märgistamata relvad ja külmrelvad, kui me ei saa, nende puhul me ei saa võtta alati kõige piiravamaid reegleid samamoodi on direktiivis õigus, juriidilised augud, mis ei ole kuhugi kadunud, näiteks nende osas, millised on olulised koostisosad, mis on oluliste koostisosade ja ja niinimetatud lihtsalt osade vahel kasutatakse erinevaid termineid, see ei ole selge, mis asi on külmrelv üldse mis see, äh, mida tähendab äh, vahendustegevus, tegemist on kaubandus äh, valdkonnaga, mis ei ole täpselt ära defineeritud ja kõik see tähendab seda, et ebaseaduslik kaubitsemine on lihtsam ja meie meelest on oluline need asjad omavahel siduda. Need on siis põhimõtteliselt minu seisukohad definitsioonide osas. üks element aga tundub meile samuti olevat ülioluline. nimelt vajadus äh, tagada parem jälgitavus äh, tulirelvade puhul, eriti äh, Euroopa-siseste ähm, omandi üleminekute puhul, sest et praegu ei ole tagatud see jälgitavus. <clears throat> meil on praegu siis selline süsteem, et tuleb saada luba viia välja päritoluriigist Äh, relv ja ähm, on vaja luba sihtkohariiki äh, võtta, aga tegelikult ametivõimudel ei ole infot selle kohta, mis hetkel on relv üle viidud ühest riigist teise. kas äh, selleks hetkeks olid kõik autoriseeringud olemas ja dokumendid? sest kõik dokumendid on vahendaja käes ja see vahendaja on, teeb ise selle tehingu. seega meile tundub olevat väga oluline, et ühenduse siseste äh, Äh, tehingute puhul peaks olema küll äh, paremad andmekogud, äh, sest et kõik liikmesriigid ju koguvad seda infot, igas liikmesriigis on register, kuid sellel hetkel, kui üks relv lahkub Euroopa Liidu liikmesriigist ja läheb mõnda teise liikmesriiki, siis jälgitavus katkeb ja see katkestus loomulikult teenib ebaseadusliku kaubitsemise huve selle elemendi kontekstis ma juba ütlesin, et direktiivil on suuri puudujääke, üks puudujääk praegu on see, et ei ole identifitseeritud ametlikult ära mõistet relv. see on väga oluline ka tootjate kontekstis loomulikult, aga relva järelevalve ja jälgitavuse osades eh, lähtutakse relva identifitseerimisel, tema märgistusest, tüübist äh, ja sordist, äh, aga praegu ei ole direktiivis ette nähtud konkreetseid kohustusi. ja veel üks element, äh, millest ma tahaksin kiiresti rääkida, nimelt andmete kogumine, praegu on andmete kogumise perioodiks kakskümmend aastat, see on väga lühike Pariisi rünnakute puhul oli näha, et üks terrorist äh, kasutas äh, aastakümneid vanu relva äh, ja ja kasutati tõesti väga vanu relvi, kuni kakskümmend kaks kuni viiskümmend aastat vanu relvi. ja nagu ma ütlesin, need direktiivi puudujäägid on üsna suured ja tähtsad, see tuli välja ka jaanuari rünnakutes Pariisis ja see on üks element, millega me oleme kõik, millest me kõik oleme teadlikud, mis tõi väga traagilised tagajärjed. nimelt need relvad, mis ei ole direktiivi mõistes külmarelvad ega ka ÜR, külmrelvad ega ka ÜRO mõistes külmrelvad ega ka neutraliseeritud relvad, liiguvad Euroopa ruumis täiesti vabalt ja lubavad siis äh, selliseid äh, rünnakuid, kus inimesed hukkuvad Need on äh, relvad, mis on üle ujutanud väga paljud äh, Euroopa riigid ja see on meie jaoks väga oluline punkt. nüüd äh, äh laskemoona äh, tarne väga raske on tegelikult laskemoona lahterdada relvade alla, sellepärast et laskemoona võib kasutada täiesti erinevate relvade puhul ja seega ei saa seda niimoodi defineerida. nagu ma ütlesin, äh, meie jaoks väga paljud erinevad äh, relvad, näiteks nagu hoiatusrelvad, äh, on meie jaoks problemaatiline, nende äh, klassifitseerimine on raske, nendega kaubitsemine peaks olema suhteliselt lihtne. ja mis nüüd puudutab relvamüüki interneti üle, meil peab olema ametiasutus, kes äh, vaatab, kas müük toimus seaduslikult või mitte. suur tänu, proua raportöör! Thank you. So what... Ah, ma tänan. Eh, mida nüüd hakkame tegema? me oleme kokku leppinud, et kuulame ära eh, järgmised kolm eh, külalist, kuus minutit ja siis igaüks ja siis on meil küsimuste ja vastuste voor. ja pärast seda on meil järgmine külaliste rühm jälle kakskümmend minutit, kuulame neid ja pärast seda jälle küsimuste ja vastuste voor. nii et kui te tahate küsida, siis andke märku. ja me hakkame koostama nimekirja. kõigepealt saab sõna doktor Edward Impi, kes on Kuningliku Relvamuuseumi peadirektor ja esindab meil siin muuseumi ja kollektsionääre To... mul paluti, et ma räägiksin sellest potentsiaalsest mõjust, mis muudatusettepanekutel on muuseumidele ja kollektsionääridele ja mina räägin Ühendkuningriigi muuseumidest, aga see, mida ma räägin, kohaldub eh, erinevalt äh, enam-vähem samasugused ka teistes liikmesriikides nende muuseumidele. mured äh, on, sest kardetakse, et kategooria A tulirelvadele on äh, nendel muudatusettepanekutel hävitav mõju, sest need on üks osa meie pärandist ja infoallikast meile ka tulevikus. ja meil on ka ettepanekuid, kuidas probleemid siin ära hoida. Äh, me oleme rahul sellega, mis üheksakümne kaheksanda aasta dokumendis seisab, aga praegused ettepanekud artiklis kaks ja kuus teevad meile kõige rohkem muret ja ma alustakski artiklist kuus. algsest eh, üheksakümne kaheksanda aasta direktiivist on osa teksti alles jäänud ja te näete, siin on eristatud, nüüd tahetakse see osa, see rasvane osa siit kustutada ja asendada selle lausega siin ja peasõna on deaktiveerimine, mis tähendab tegelikult seda, et deaktiveeritakse kõik kategooria A eh, esemed muuseumides, kui üldse muuseumid tohivad neid alles hoida. ja kui need tohivad eh, relvade ajaloolise ja kultuurilise aspektiga tegelevad asutused üldse hoida. see ei oleks probleemiks, kui esialgne artikkel kaks lõige kaks alles jääks, mis kahe tuhande kaheksandal aastal kõlas niimoodi, te näete, seal all on ta rasvasena ja kaldkirjas välja toodud, aga muudatusettepanek tahab nüüd viimase lause artiklist kaks teises lõikes hoopis kustutada ja erandi kohandatakse ainult avalik-õiguslikele asutustele. kui nüüd avalik asutus tõesti jääb selliseks, nagu esialgne tekst teda defineeris, siis probleemi ei ole. aga määratlus peab täpselt ütlema äh, ka siis, mis on täpselt see avalik asutus, keda selle all mõistetakse. aga nüüd äh, artikkel kaks ja kuus peavad omavahel kooskõlas olema ja avalikud asutused, millele viidatakse artiklis kaks ja millele äh, direktiiv ei kohaldu, ei saa olla sünonüümiks Äh, ajaloolise ja kultuuriliste asutustega, millest räägitakse artiklis kuus ja kes tegelevad äh, ka relvadega ja see äh, arusaamatus tuleb siin kõrvaldada, aga peamine on see, et revideeritud direktiiv peab igal juhul, ei tohi nõuda, et muuseumid deaktiveerivad oma kategooria A relvade kollektsioonid ja selleks on neli põhjust. kõigepealt kultuurilised põhjused. relv on aktiivne objekt, tal on liikuvad osad ja need liikuvad osad tavaliselt eh, on eh, innovaatilised, erinevad, kultuurilise tähtsusega, nüüd deaktiveerida tähendab, et lihtsalt vigastatakse seda eh, konstruktsiooni ja sellistest esemest ei saa enam midagi õppida, see on nagu võtta ajalooliselt autolt mootor maha või kellavärk võtta maha ajalooliselt kellalt. ja see ei ole see lähenemisviis, mida me võiksime äh, taluda mõne muu kultuuriobjekti puhul. ja see tähendaks ju sama, mis hävitada see äh, relv. ma näitan teile siin pilti. tegemist on maailma esimese äh, kategooria A relvaga ja äh, kas meile meeldib või mitte, see on üks osa meie ajaloost, maailma ajaloost. teine näide. see on äh, äh automaat, automaatpüstol jah, automaat, mille Stalin, keegi vähem andis neljakümne kolmandal aastal Inglismaa suursaadikule ja sellel on eh, jah, ajalooline ja ka isiklik eh, tähendus ja eh, veel praktiline aspekt, me hävitaksime infoallika, mis on väga oluline ja nagu varasemal ajal me saaksime seda kasutada võrdlusmaterjalina kriminalistikas, teaduses ja kohtumeditsiinis. nii et Äh, see on tõesti meie ühine vara ja aitab meil võidelda ka kuritegevuse terrorismi vastu. ja äh, kollektsioonid meie sõjamuuseumis näiteks äh, on aidanud Põhja-Iirimaal ja ka Bosnia sõjakuritegude puhul uurimisi läbi viia. Hollandis sõjamuuseum samuti osutab selliseid tugiteenuseid ja kui see võimekus kaoks, siis sellega oht Euroopa Liidu kodanikele relvade kaudu ainult kasvaks. ja kolmas põhjus, ei ole vaja seda teha, nimelt muuseumid kategooria A relvadega ei kujuta ju mingit suurt ohtu, kodanikele see on minimaalne. ja me peame kinni pidama turvastandarditest, nii nagu riik meilt seda nõuab ja mõnedes riikides tähendab seda lausa valve on relvastatud. Ühendkuningriigis me oleme politseiga kokku leppinud turvanõuetes ja juurdepääs nendele relvadele on äh, piiratud ainult need, kes peavad juurdepääsu saama ja kes on kontrollitud, omavad seda juurdepääsu. jah, kõik teavad, äh, millega on tegemist ja kus need asuvad ja selleks, et muuseum saaks üldse omada kategooria A relvi, on, peab olema akrediteeritud riigi poolt ja omama litsentsi tulirelvade kohta, need ei ole sugugi lihtsad saada ja no väga range režiim on nende eraldamiseks. ja lõpetuseks, hetkel me küll ei tea, et akrediteeritud eh, muuseumist oleks varastatud mõni kategooria A relv. ja viimane, neljas põhjus on diskrimineerimine. jah, liikmesriikides tehakse erand muuseumitele, mis kuuluvad sõjaväele, aga eh, see, et teistele sellist erandit ei tehta, see on diskrimineerimine. kui see on vastuolus põhimõtetega, mis on Euroopa Liidu tegevuspoliitikate keskmes. seni ma rääkisin muuseumidest e, ja mõistetest, aga palju pärandist, mida me siin silmas peame, e, on erakätes. ja kui ettepanekuga edasi minnakse nii, nagu see on, siis kogu erakätes olev e, pärand kategooriast A tuleb hävitada ja samas tähendus on ju sellel nendel esemetel sama, ükskõik, kas nad on erakätes või muuseumides ja mida me soovitaksime? väga lihtne. kõigepealt parim, mida teha, on artikkel kaks teine lõige jälle algsel kujul taastada, sellega kaitstakse muuseumide kollektsioone ja ka erakollektsionääride kogusid kui seda ei õnnestu, siis on vaja ümber sõnastada muudatusettepanek, artikkel kaks lõige kaks, mis võiks öelda järgmist, jälle see, mis on siin rasvaselt ja kursiivis, et see kohaldub, see erand kollektsionääridele ja avalikele asutustele ja avalik-, äh, avalike asutuste poolt hallatavatele kollektsioonidele, millel on kultuuriline ajaloolised relvakogud. ja muidugi reguleerib seda liikmesriik ise oma territooriumil. ja siin ma veel kord rõhutan, et äh, et äh, nad äh, tohivad ka kategooria A relvi hoida oma käsutuses täielikult funktsioneerival kujul. suur tänu ja järgmine eh, meie sõnavõtja on doktor Mauro Silvis, kes on Itaalia sport- ja tsiviilrelvade ja laskemoona tootjate assotsiatsiooni direktor ja esindab meil tootjaid, ma tänan. Thank you, thank you, madam. suur tänu. minu ettekandes ma tahaksin tootjate seisukohti kajastada arutada, mis puudutavad tuliröödirektiivi muudatusettepanekuid jah, ja see puudutab tsiviilrelvi, see direktiiv ja hetkel on meil kõige parem regionaalne eh, ra-, õiguslik raamistik tulirelvade kohta Euroopa Liidus kogu maailma mastaabis. ANPAM eh, on liit, mis ühendab tulirelvade tootjaid ja eh, Itaalia me e, moodustame kakskümmend kaheksa Euroopa toodangust ja viiskümmend protsenti tulirelvadest töötame Euroopa Liidus. heaks on sportrelvade ja jahirelvade instituut, see organisatsioon loodi aastal seitsekümmend kuus ja peab dialoogi tootjatega ja ka teiste huvilistega ja eh, me ühendame tuhandet tootjat ja sada viitkümmend, eh, sada viitkümmend tootjat ja tuhandet huvirühma. Eh, kaks Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis toodetakse kaks miljonit tulirelva aastas ja tuhat kaheksasada on meil tootjaid, neliteist tuhat Eh, on meil jaemüüjaid, kakssada turustajaid, kolmsada tuhat kollektsionääri ja eh, sportrelvadega eh, tegelevad pea kaksteist miljonit väga seaduskuulekat ja vastutustundlikku kodanikku ja viissada kaheksakümmend töökohta sõltuvad nii sport kui ka jahirelvadest. nüüd Euroopa õigusaktid, meil on kolm direktiivi, üheksakümne esimese aasta direktiiv neli seitse seitse, kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiv number viiskümmend üks, mida muudeti aastal kaks tuhat kaheksa, on see direktiiv ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta määrus, mis rakendab eh, ÜRO tulirõude protokolli artiklit kümme. mida see tähendab? see tähendab seda, et Euroopa täiel määral eh, rakendab ÜRO tulirelvade protokolli. aga küsimus, mis eh, tõusetub, on, et kas kõik liikmesriigid on rakendanud neid õigusakte aastast kaks tuhat kaheksa tänaseks. ja peale selle räägime ka oluliste osade märgistamisest. artikkel kaheksa ÜRO protokollis eh, meil rakendati eh, Euroopa õiguses artikliga neli tulirõhudirektiivis ja seal öeldakse, et markeering peab olema kinnitatud tulirelva olulisele komponentile ja kui see hävitatakse, siis ei saa ka relva kasutada. liikmesriigid peavad tagama, et mis tahes tulirelv või selle oluline osa, mis turule viiakse, on markeeritud ja registreeritud vastavalt direktiivile või et see relv on hoopis deaktiveeritud. ja sellepärast ma arvan, et Euroopa Komisjoni ettepanek antud juhul eh, toob välja vajaduse üks oluline eh, komponent markeerida ja seda tahetakse teha harmoneeritult kogu Euroopa Liidus, et see on tähtis ettepanek. ja üks slaid selgitab siit, et mis asi on oluliste osade markeerimine. aga ma näen, CIP-i president on kohal ja tema suudab selgitada palju paremini seda, mida CIP e teeb. nüüd oluliste osade märgistamine, me arvame, et oluline on tähtis see, et CIP mark-, reageerimisstandardeid tunnustataks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, selleks et harmoneerida märgistamist Euroopa Liidus. Need riigid, kellel ei ole sellist märgistamisasutust, peaksid tunnustama nende omi, mis juba teistes liikmeriikides on olemas. ja siin te näete slaidi, mis on need olulised osad. püstodil me näeme, siin on raamistik ja revolvri osad on ära toodud. siin te näete ka impüsi olulisi osasid, see on veel rauast tehtud. siin te näete automaat, poolautomaatrelva. ja siin on püss. jah, on tuhandeid mudeleid Eh, erinevate kaliibritega, nagu autosidki on eh, tuhandeid erinevaid mudeleid erineva mootorivõimsusega ja siit te näete siis, et ei ole õige öelda, et eh, ühe tulirelva tähtis osa sobitub teise tulirelvale. on vaja väga suuri oskusi ja teadmisi, et ohutult komponendid kokku panna relva. nüüd mitteolulised komponendid, millised need on. Need on vajalikud äh, tulirelva funktsioneerimiseks, tema terviklikkuseks ja neid ei saa olu, neid ei, neid saab olu, asendada. Äh, siin on ka täiendavad äh, seadmed nagu näiteks optika, summutid, padrunisalved Need on mitteolulised. nüüd äh, tulirelva määratlus, siis me tugineme protokollile, seal öeldakse, tulirelv tähendab mis tahes portatiivset relvarauaga äh, relva, äh, mis saab teele lennutada kuuli või millegi muu ja deaktiveerimine tähendab, et selline tulirelv enam ei saa toimida ja seda ei pea sama mitte kunagi edaspidi kasutada. määrus aastast kaks tuhat viisteist äh, on midagi, mis on kohaldunud aprillist kaks tuhat kuusteist juba kõikides liikmesriikides. deaktiveeritud tulirelv peab jääma nüüd direktiivi kohaldusalast välja nüüd on ka signaal- ja häireseadmed, mis tähendab seda, et eh, kui on paukpadrunitele ümber ehitatud relv, eh, siis tähtis on, et seda ei pea saama eh, tagasi kohandada kui neid saab ainult kasutada signaalrelvana või hoiatusrelvana, siis sellisel juhul nad ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse. siin te näete signaal, hoiatusrelvi, kes tagab tõesti, et liikmesriigid korralikult seda eh, määrust ellu rakendavad, kas see on märgistamisasutus, nüüd B seitse poolautomaatrelvad kategooriast B seitse on kirjas lisas kaks, üheksakümne esimese aasta tulirelvasdirektiivis. viimasel kahekümne viiel aastal on pidanud selle teemaga tegelema kõik liikmesriigid, nimelt poolautomaatrelvad, tsiviilkasutused, mis sarnanevad automaatmehhanismiga relvadega. kõikjal Euroopas me leiame eh, siin tasakaalu, oleme üritanud leida tasakaalu. igas liikmesriigis on omaenda õigusaktid selles küsimuses ja ma arvan, et see on esimene variant, mille juurde jääda. ja viimane võimalus, et B7 kategooria äh, relvad tuleb muuta nii, et, et neid ei saaks enam äh, täisautomaatrelvadeks tagasi kohandada, nad peavad olema nii konstrueeritud, aga on veel mitmeid vahevõimalusi, mis äh, võimaldavad meil kompromisse saavutada, et mitte äh, kahjustada ei tööstust, äh, jahimehi ega avalikkust laiemalt. nüüd automaatrelvade kohandamine. Äh, siin on vaja üle kontrollida võimalus, et üle-euroopalised suunised välja toota, töötada. ja tähtis on mõista, et kas me tahame keelustada need relvad või on võimalik ka tõesti teadussaavutustele tuginedes ohutuid eh, relvi tootada, välja töötada. nüüd järeldused. tähtis on, et lünki ei jääks ja vigu ei tekiks eh, sellest, et on palju numbreid ühel tulirelval ja kui midagi on deaktiveeritud, siis ta Äh, tõesti peab olema pöördumatult deaktiveeritud ja jääma kohaldusalast välja. nüüd signaal, hoiatus ja akustilised peaksid jääma ka välja, kui nad peavad kinni kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi esimesest artiklist ja eh, mitte deaktiveeritud olulised komponentid peaksid eh, kuuluma sellesamasse kategooriasse, millesse tulirelv, mille koosseisus nad esinevad ja on vaja Euroopa suuniseid demeritaliseerimiseks ja see oleks alternatiiviks, et ei pea ilmtingimata keelustama eh, tsiviilkasutuses tulirelvad. tahaksin paluda, meenutada kolleegidele, kui te soovite esitada küsimusi, siis andke sellest märku, üritan kokku panna kõnelejate nimekirja palun hoidke käsi üleval senikaua, kuni me teie nime kirja saame. ja järgmisena saab sõna Cedric Putslan, mm, kes äh, äh, tegeleb äh, rahu ja julgeoleku teadusuuringutega. nagu te teate, arutelud ähm, selle direktiivi kohta on kestnud juba pikemat aega, kuid nad esitati pärast Pariisi atentaate äh, Ehm, eh, kui ehm, need esitati kui võimalust võrrelda terrorismi vastu, kuid see ei ole eh, adekvaatne selgitus. tegemist on väga pika protsessiga, mis kestab väga kaua aega. on oluline meeles pidada ka see, et tal on selge eh, eesmärk, milleks on siis modereerida legaalset relvaturgu ja eesmärgiks ähm, on kasutusele võtta ÜRO äh, sätted tulirelvade omamise kohta ning üle vaadatakse ka olemasolevad vead, mis on senistes hinnangutes välja selgitatud viimastel aastatel ning eh, demo-, eh, direktiivi ettepanek eh, koosneb erinevatest sätetest, mis on väga olulised ja vajalikud, nagu näiteks puudutas märgistamist ja interneti teel mm, müügi, kuid teised jällegi on küsitavad, eriti nende ratsionaalsus ja rakendatavus. ning tihtipeale ka nende meetmete tulemuslikkus. mis puudutab rakendusala, ja vahendajate ja diilerite küsimus, see on äh, selgelt välja toodud juba tuuletõlvede protokollis ning see puudutab ka äh, sarnaseid küsimusi, kuid mm, kuid samas ei tohi teatud küsimusi äh, olulisemate osade nimekirja panna ja see puudutab eriti see puudutab eriti märgistamist, mis on direktiivis ette nähtud ning eh, olulisemate koostisosade küsimus on äärmiselt oluline, kui teame, kui tähtsad võivad olla relvaosad praegusel hetkel relvakaubanduses. mis puudutab artikli kaks koma kaks muutmist, siis sellega üle käib suur arutelu. meie arvates eh, muuseumide ja eh, erakogude väljajätmine on eh, ilmselge vajadus. siin ei ole kahtluse alla panna eh, kellegi head tahet, vaid julgeoleku inimeste kui ühiskonna julgeolek ning eh, need kohad, kus on, leiduvad suurel, suurel hulgal relvi, on allut-, oleks allutatud rangele kontrollile. mis puudutab aga A-kategooria tulirelvade säilitamist ajaloolistel, kultuurilistel põhjustel, siis eh, peaks olema eh, võimalik eh, otsus küsimärgi alla seada, sest need, sest nende kasutus peab olema selgelt reglementeeritud ja defineeritud. teisest küljest on raskesti aktsepteeritav, et eraisikul võib võib omada suures koguses esemeid, mis on ehm, avalikult omamiseks keelatud ning äh, praegusel hetkel tuleb äh, läbi viia ka selgitustöö, et äh, kogu tekst arusaadavamaks muutub, mis puudutab mis puudutab laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi, siis on tekst meie meelest teatud määral, teatud määral Eh, ebajärjepidev, tahaksime näida näiteks, miks A-kategooria tulirelvad, kui nad on kord desaktiveeritud, jäävad endisse sellesse kategooriasse. samas, kui võetakse vastu määrus eh, desaktiviseerimise reeglite kohta, samuti eh, on öeldud, et senised normid on ebapiisavad ja võib-olla tuleks seda olemasolevat määrust tugevdada. samuti üks alternatiiv oleks, peaks ka kategooria lisama ainult äh, deaktiveeritud äh, A-kategooria tulile, tulirelv, mis on kasutusele võetud enne direktiivi kasutusele võtmist. ja siin on äh, siis tegemist punktiga A punkt üks. ja oluline on see, et et need relvad võetaks tagasi vähemalt kui C-kategooria relvad. jah Äh, mis puudutab ähm, äh, tsiviilkäsutuses oleva, kasutuses olevaid poolautomaatrelvi, senikaua kuni need relvad äh, on, vajavad autoriseerimist, ametlikku luba, on välja pandud ettepanekud teatud määral aktsepteeritavad, kuigi need ei ole täielikud. kui nüüd edasi minnakse juba praegusel hetkel keelatud relvade juurde, siis on näha ka selle ettepaneku piirangud ja mitterakendatavus äh, see tähendab seda, et, et teatud subjektiivsele ettepanekule põhinedes keeratakse ära teatud kategooria relvadest. ja probleem on selles, et A7 kategooria relvad ei ole deklareeritud, nad lähevad ähm, Need hakatakse varjama ja neid ei ole võimalik enam riigivõimude poolt kontrollida, näiteks Belgias on see niimoodi läinud Eh, lisaks sellele on probleem selles, et millistel põhjustel eh, selline kategooria muutust eh, vajalikuks peeti, mis põhjustel selline otsus langetati ja kuidas kavatsete, arvatakse, et see takistab relvade liikumist Euroopa Liidus? kui nüüd rääkida ettepanekust, mis puudutab sportrelvi ja, ja jahirelvi, siis ettepanek on õnnestunud. praegusel hetkel äh, on olemas ka eh, hästi eh, suunatud eh, ettepanek, mis puudutab poolautomaatrelvade muutmist automaatrelvadest, eks, ja üks teine võimalus on see, et B7 automaatrelvad muudetakse mittemuudetavateks nagu seda eh, juba paljude mudelitega, mis käsi, eh, ringlevad, eh, juhtunud on. seda võiks kontrollida näiteks mõni iseseisev organisatsioon, nagu näiteks sarnane organisatsioon Ameerika Ühendriikides. teine punkt, mis on oluline, on kaugmüük. võttes arvesse praeguseid relva ja relvaosade müüki interneti teel mida on äärmiselt raske kontrollida ja mis toimuvad väljaspool legaalset raamistikku. ja tuleb harmoneerida tavasid Euroopa Liidus, sellest aga ei piisa, need meetmed ei saa omada tõelist mõju ainult siis, kui sellega käivad kaasa ka kaugmüügi täielik kontroll ja äh, ka äh, müügikontroll, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu, mil, mis äh, ei allu Euroopa kontrollile, on äärmiselt suur viga, kui näiteks relvad, mis on Euroopas keelatud või mis on deaktiveeritud, jõuaksid niimoodi ringiga Euroopa Liitu. üks võimalik on see, võimalus on see, et, et Eh, relvade müüja ja ostja identiteet eh, oleks võimalik selgelt välja selgitada, kas või näiteks mingisuguse pädeva ametliku asutuse poolt. me ei räägi siin lihtsalt kontrollist kontrollimise nimel, vaid meil on vaja direktiivi, mis oleks sidus ja võimalikult veatu. probleem on eh, ka selles, et ähm, äh, äh, hoiatusrelvad äh, ja nende kasutus ei olnud sellisel kujul ettekujutatav äh, vähem mõned aastad tagasi. Euroopa Liit peab olemasolevad vead parandama. samuti on vajalik äh, tegutseda võimalikult aktiivselt ja võimalikult sidusalt ja järjepidevalt ähm, tegutsema, et ei, inimene ei saaks hankida väljaspool Euroopa Liitu seda, mida tal Euroopa Liidus hankida ei lubata ja äh, sellega on minu poolt kõik, aitäh. nüüd siis äh, on aga käes aeg küsimuste-vastuste vooruks, kakskümmend minutit on aega. Anna-Maria Koratsa-Pilt, Liisa Jaakonsaari. Malin Tšasenski on the list, but because I'm the rapporteur, I'm going to ask the first... Uh, kuivõrd mina olen raportöör, siis palun ka sõna, nii et andke märku, kui sõna veel soovite. ma küsin esimesena, sest mina olen raportöör. kõigepealt küsimus esimesele külalisele. ma ei saanud täpselt aru, mida te tahate äh, registrite ja jälgitav, jälitatavuse osas äh, saavutada, nagu ma aru saan, igal riigil on oma markeering ja jagatakse neid registreid. kas sa väidad, et see registrite jagamine, et see ei ole tõhus või ei rakendata seda eesmärki? minu esimene küsimus oli selline ja minu teine küsimus puudutas muuseume. ma saan sellest täiesti aru äh,, aga ma tahaksin teada, kui oluline on ähm, kollektorite roll muuseumite jaoks. härra Silvis, te ütlesite, et äh, markeering tuleks panna ainult ühele olulisele osale ühe relva kohta, aga määruses on kirjas, et iga oluline osa tuleb märgistada ära. ja ma arvan, et see on äh, mõistlik Need olid minu küsimused, aga annan kolleegidele sõna oma küsimused esitada ja siis saate sõna vastuseks. suur tänu, Viki, mina olen Rahvapartei variraportöör IMCO-s. ma tervitan seda kuulamist, sest et äh, nüüd me jõuame mm, asja iva juurde, meil on ähm, tõesti hädasti selles faasis nüüd vaja teie teadmisi härra Impei ähm, muuseumite ja kogujate kohta. ma küsiksin teie käest, arvestades seda, mida ütles härra Poitvin Äh, turvalisuse küsimus. kas on olnud selliseid juhtumeid, kus äh, kogujate relvad või muuseumite äh, kollektsioonis olevad relvad, et neid on kuritarvitatud ja et neist on saadud ebaseaduslikud. kas praegu on ohutusnõuded tagatud muuseumites? mina toetan tegelikult seda, et klass Äh, A-relvade keelustamine muuseumites on liiast, aga ma tahaksin siis siiski lisaandmeid. ja siis, mis on, kuidas on lood erakogudega, kui suurest hulgast relvadest tegelikult juttu käib? ja härra Silvis, minu küsimus puudutab rohkem rakendust. Te keskendusite oma sõnavõtus selle sõnumi edastamisele, et meil ei ole vaja uusi reegleid, vaid et tuleks paremini rakendada ÜRO tulirelvade seadusandlust. suunised, vabandust, nii et äh, minu küsimus teile on see, et kus siis on see puudujääk tekkinud? millele te tahate, et meie keskenduksime ja härra Poitvin, mis puudutab kaugmüüki, ma ei ole teiega nõus kahjuks, kuid ma usaldan teie ekspertteadmisi ja küsin, et miks te arvate, et kaugmüük tuleks keelustada? must võrk on ju juba tekkinud ja on ebaseaduslik internetis äh, mustast võrgust äh, osta relvi. me räägime siin nii äh, ju tegelikult ostjatest ja müüjatest, kellel on litsents, litsents müüa või litsents osta. miks see tuleks keelustada? tegemist on ju äh, Ähm, kaubaga, mis äh, kõige rohkem mõjutab inimesi, kes elavad maapiirkondades. see direktiiv puudutab äh, seaduslikke relvi. mind huvitab see, et milline on siis peamine prioriteet, mida me peame vältima nende legaalsete relvade äh, osas, inimesed kasutavad ju neid ka hobirelvadena, mis hetkel äh, Äh, tekib oht, et äh, legaalsest relvast saab ebaseadusliku kasutusega relv. ma ei saanud teist võib-olla täpselt aru, aga, aga ma tahaksin jah, lisainfot selle kohta. Jussi äh, Alla Aho, suur tänu, proua esimees, komisjoni ettepanek näeb ette, et äh, äh täisautomaatsed või klass A tüüpi automaatrelvad keelustatakse tsiviilisikutele. erandid on praegu ette nähtud praeguse direktiiviga kollektoritel, kogujatele ja muuseumitele, me räägime siin eravarast, millel on suur ajalooline ja rahaline väärtus, selline tagasiulatuv keeld peab olema, nagu ma arvan, et te kõik olete nõus, hästi põhjendatud, isegi kui see ei oleks tagasiulatuv keeld, lämmatakse see legaalse turu ja need relvad kaotaksid oma väärtuse komisjon on mitu korda öelnud, et relvakogujad on äh, illegaalsete relvade allikaks. minu meelest on see üsna vaenulik seisukoht, kui teil nüüd just ei ole tõendeid selle tõestamiseks. Soomes, minu koduriigis, on üsna palju legaalseid automaatrelvi erakogudes. üldiselt on tegemist Teise maailmasõja aegsete äh, automaatrelvadega või poolautomaatidega ja meie seadusandluse kohaselt meie statistika kohaselt ei ole kunagi need relvad sattunud kurjategijate kätte. seega minu küsimus, kas legaalsed poolautomaatrelvad on tõesti probleemiks Euroopas või tegeleb komisjon jällegi millegi lappimisega, mis lappimist ei vaja? Liisa Jaagonsaari. suur tänu üks äh, ekspertidest ütles, et äh, arutelud selle direktiivi osas on olnud äh, väga vähesed, aga tegelikult minule ei meenu üldse mõnda direktiivi, kus nii palju oleks asjast räägitud ja ma tahaksin tänada meie raportööri Vicky Fordi, tema öö, ähm, kannatlikkuse eest, et ta on lahti harutanud neid eri, erinevaid probleeme ja tõesti, eesmärk on õilis, me tahame võidelda kuritegevuse vastu ja loomulikult relvadega saba, salakaubitsemise vastu, see on väga oluline eesmärk, aga mis mind huvitab, on see, et, et me oleksime teadlikumad erinevate liikmesriikide lahenduste suhtes. ma tooksin äh, ühe näite just Jalla Aho sellele juba eh, ka täheldas. loomulikult ei ole direktiivide direktiivi eesmärk hakata mõjutama kellegi kaitsepoliitikat, aga Soome puhul võib olla nii, et kui ei leida mõistvat suhtumist sellele, et Poola kaitse, et eh, vabandust, Soome kaitsepoliitika rajaneb ähm, sõjaväekohustusele ja reserv sõjaväelastele. siis satub kogu see süsteem ohtu komisjoni ettepaneku punktis üks, kus reastatakse siis kõik need keelatud relvad. siia nimekirja võivad juhtuda ka relvad, mis vähemalt ühe liikmesriigi äh, kaitsepoliitikat hakkavad õõnestama. ja ma loodan, et mõistvat suhtumist äh, leiab üks asi, mis võib-olla paljude jaoks on detail, aga need, kes äh, teavad, millised on olud äh, maapiirkondades. kaugel maapiirkondades on noorte noh, peaasjalikult poisslaste, aga ka tütarlaste hobiks jahil käimine alla kaheksateistaastased käivad metsas ema-isaga jahil. jätkem see võimalus neile alles. ärgem hakakem seda piirama mingisuguse vanuselise piiranguga. ärgem pangem sinna vanusepiirangut näiteks kaheksateistkümne peale. kuid üldiselt ma arvan, et lõppkokkuvõttes me jõuame hea lahenduseni kui komisjon, meie komisjon selle läbi vaatab ja probleemid arvesse võtavad ka meie raportis ja, ja kui komisjon ja nõukogu samuti konstruktiivselt lähenevad. aitäh. proua Rosi suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin tänada eksperte nende selgituste eest, kuid tuletaksin meelde mõned asjad. eriti see vale arusaam, kus me peaksime eristama legaalse turu ja illegaalse turu, mis oleks siis väidetavalt äh, ainus viis, kuidas ebaseaduslikule relvale küüned taha saada tegelikult kasutatakse väga paljusid legaalseid relvi kuritegevuse eesmärkidel ja viimastel aastatel, viimastel kuudel on selle kohta palju traagilisi tõendeid. nüüd ähm, mis puudutab ähm, legaalset kasutamist, sellega see direktiiv tegeleb, ehk siis mitte äh, kuritegelik kasutamine ja mul on kaks küsimust, äh, kuulates, olles nüüd ära kuulanud meie eksperdid jah, äh, võib-olla tekivad tõesti konkreetsed probleemid äh, relvakogujatele, eriti muuseumitele. ja ma tahaksin teada, et kas, äh, kui jäetakse nad lihtsalt rakendusalast välja, kas, kas see mitte ei lähe natuke liiga kaugele, sest jälgitavus siis ka seal ju peatuks, meil on tõendeid ka sellest, et muuseumide kogusid kasutatakse teinekord kuritegelikel eesmärkidel ja kas ei peaks seda direktiivis natukene Äh, teisiti sõnastama ja järgmine küsimus jälgitavuse kohta, nii nagu Vicky Ford ütles, mind üllatas see, et äh, tuleb äh, tagada jälgitavus väidetavalt ainult ühe olulise koostisosa märgistamisega. see mulle tundub kummastav. tegelikult on ju nende äh, oluliste osade kombinatsioon see, mis teeb relvast ohtliku ja ma tahaksin teada, kuidas on selle jälgitavusega siiski, kas see on mõeldav, praegu tundub see mulle tõesti kõik natukene kummaline. Sergio Cofferati. suur tänu proua esimees ja suur tänu ka meie tänastele külalistele, kes on tulnud äh, meiega jagama lisainformatsiooni, sellest on meil oma töös hiljem kindlasti palju kasu. ma esitaksin mõned väga lühidad küsimused, lühikesed küsimused, vabandust. esimene küsimus puudutab äh, relvakogujaid väga paljud äh, on öelnud, et äh, relvakogujad tegutsevad kuskil teistsuguses maailmas ja et neile tuleb äh, rakendada erand. no ma tean küll, mis asi on muuseum, aga kogujate destinatsioon on Euroopa seadusandluses segadust tekitav, sest et see ei ole ühtlustatud, see definitsioon ja on väga raske, on sellises olukorras, kui on defineerimata see, kes on koguja temale ette näha erandeid. kõigepealt tuleb ära teha ühtlustustöö ja siis, siis me saame edasi minna. ja see on üks väga oluline ülesanne. aga ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht, et kuidas selline ühtsus oleks võimalik äh, nende sätete osas, mis liikmesriigid on väga erinevad. ja minu teine küsimus puudutab äh, e-müüki ma olen kõhkleval seisukohal sätete osas, mis lubaksid internetis müüki. jah, äh, see oleks võimalik siis, kui jälgitavus ja kontrollisüsteemid on paigas, sest muidu kaasneb selle kõigega see risk, et äh, äh, sagenevad ebatavapärased olukorrad ja see instrument äh, võimaldaks sellist ähm, äh, reguleerimatust. ja Euroopa määrav, hiljuti võeti vastu Euroopa määrus relvade tee, äh, ähm, käibelt mahavõtmise kohta ja kas see direktiiv, mis näeb ette relvade desaktiveerimise, kas see on tõhus? ja kui seda ei ole võimalik nüüd äh, nii-öelda tagasi võtta, siis peab äh, kuidagi selle desaktiveerimise kontrolli alla saama pädevate asutuste poolt. Need olid need küsimused, mis minul tekkisid pärast teie esitlusi. suur tänu, Sergio. annan kohe sõna äh, Milen Trošinskile, aga enne seda üks märkus veel minu poolt mõned prantsuse kõnelejad on kasutanud äh, sõna neutraliseerima, rääkides deaktiveerimisest. Inglise keeles, kui räägitakse deaktiveerimisest, siis see äh, tähendab tegelikult äh, relva täielikku kasutusest mahavõtmist, see on protsess, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. prantslased räägivad aga neutraliseerimisest, ja mulle tundub, et nad mõtlevad selle all seda, et vahetatakse välja üks või teine koostisosa mingil hetkel. ma arvan, et tuleb selgelt öelda, et seadusandluse kontekstis me räägime deaktiveerimisest ehk pöördumatust käigust mahavõtmisest, mil, mida mulle tundub, et prantslased nimetavad neutraliseerimiks me tahame lihtsalt tagada selle, et neutraliseerimine tähendaks seda, et äh, relv ei ole enam laskevõimeline. Mailin, suur tänu, proua esimees, tegelikult te rutasite minust ette, ma oleks tulnud tagasi selle termini juurde, prantsuskeelne sõna neutraliseerima, ja oleksin tahtnud tõesti meie ekspertidelt kuulda, et mida see tähendab, kas see on pöördumatu protsess või ei, et mida selle all mõeldakse. aga igal juhul suur tänu kõikide täpsustuste eest, härrased ja ma olen täiesti nõus, härra Impee, sellega, mida te ütlesite muuseumide ja kogujate kohta. mina arvan, et relvad äh, nagu kõik teised muuseumi esemed peavadki jääma muuseumi äh, esemeteks, see on osa meie ajaloost, ka relvad ja on äh, õpetav, õpetuseks tulevastele põlvedele. siseriiklikus seadusandluses minu meelest piisab selleks, et muuseumide tööd korraldada. härra Silvis, minul on, mul on teile mõned küsimused, võib-olla tekkis tõlkes probleeme, aga te ütlesite oma sõnavõtu alguses, tõite välja mõned numbrid, võib-olla loete need uuesti ette, mul ei olnud lihtsalt aega neid üles kirjutada ja siis sellest neutraliseerimisest, desaktiveerimisest me rääkisime. ja, ja härra Noble Te rääkisite terrorirünnakutest, mis tabasid Prantsusmaad viimastel kuudel. Te ütlesite, et need terroristid kasutasid äh, varurelvi ja ausalt öeldes mind üllatas see, et te rääkisite sellest, et Euroopas on vaba kaubandusega probleeme, kas teil on äh, andmeid selle kohta, et kust nad siis need relvad kätte said, kust need pärit on, kas Prantsusmaalt, Euroopast või kust, nii et selle kohta tahaks infot ja siis küsimus kõikidele ekspertidele, kas te olete hinnanud ka seda, kui palju läheb maksma see et-, komisjoni ettepanek kas, äh, kui palju see mõjutab äh, rahaliselt äh, siis nii-öelda relvakaubanduses tegevaid? Kristjan Fjellner. suur tänu, teen väga lühidalt. tundub, et komisjon on Pandora laeka avanud. ja tõesti, kas peab hakkama siin lappima midagi, mis on täiesti töökorras aga maja, mõjuanalüüsist rääkides, see on minu meelest veelgi väärtuslikum. kaks küsimust. kõigepealt, kui me räägime poolautomaatrelvadest, mis äh, sarnanevad automaatrelvadele, kui paljudest me siis tegelikult Euroopas praegu räägime? kokku, palju neid on? nagu ma aru saan, äh, see hinnang saab olla ainult subjektiivne, raske on seda analüüsida, aga umbes, kui me midagi hakkame keelustama, siis oleks tegelikult hea teada, kui palju siis neid on. ja teiseks, kui me võõrandame inimestelt need relvad, siis ma kujutan ette, et inimestele tuleb pakkuda mingisugust hüvitist, see on ju nende vara. mis need asjad maksavad? mis asi, mida see võõrandamisprotsess maksma läheb? kui väärtuslikud need relvad on? mind huvitaksid äh, ka statistilised andmed nende kuritegude kohta, mis äh, on äh, toime pandud legaalsete poolautomaatide ja automaatidega, kas üldse on olnud selliseid kuritegusid? rääkige mulle kui suur probleem see on, väga raske on ilma selliste faktideta üldse mingit seadusandlust koostada, aitäh. suur tänu, äh, annaksin nüüd sõna meie ekspertidele. mõned küsimused olid ka komisjoni esindajatele ja nemad võib-olla vastavad kuulamise lõpus. kuulda on nimelt aga vahepeal, et äh, Brüsselis ähm, on politseiüksused korraldanud reidi Foree linnaosas äh, ja äh, on tuli avatud äh, politseiametnike vastu Brüsselis selle koosoleku alguses. me kõik teame, kui oluline on terrorivastane võitlus, et see võitlus jätkuks, aga samas me tahame tagada selle, et need inimesed, kes on seaduskuulelikud kodanikud, et ka nende seisukohad saaksid esindatud. kas keegi sooviks veel sõna praegu selle konkreetse punkti osas, kui ei, siis ma annaksin ekspertidele paar sõna igale ühele ja härra äh, Noblee teest alustaksin. suur tänu, proua raportöör, esimene küsimus äh, selle neutraliseerimise kohta. neutraliseerimine Prantsusmaal tõesti vastab sellele desaktiveerimisterminile inglise keeles ehk teisisõnu pöördumatu protsess ilmselt äh, räägib äh, sellest äh, minu kolleeg täpsemalt, aga neutraliseerimise puhul üritame me selle mm, nii põhjalikult ette võtta kui võimalik, teinekord aga tekib puudujääke, seda on näidanud ka need mitmed terrorirünnakud, me üritame neid vigu pidevalt parandada. praegune komisjoni määrus näeb ette, et ka selline korrekt-, korrektiivmenetlus on ette nähtud nii palju neutraliseerimisest, nüüd jälgitavus, selle kohta esitati üsna mitu küsimust, on täiesti selge, et meie politseiüksuste jaoks on jälgitavus tõsine probleem. miks? sellepärast, et meil on väga-väga suuri raskusi nende relvadega, mida nimetatakse niinimetatud sõjalisteks relvadeks, need lähevad sellest direktiivi äh, direktiivi alt välja ja neid on väga raske jälgida, kuidas nad liiguvad, nad on mingil hetkel olnud legaalsed, need on täiesti legaalselt ähm, äh, toodetud, müüdud, aga mingil, mingil hetkel kaovad radarilt ja seda on väga raske tagada, nende jälgitavust. nüüd ähm, veel sellest jälgitavusest, äh, te esitasite küsimuse minu sõnade kohta, ma võib-olla väljendasin ennast halvasti, see on lah-, äh, raske küsimus direktiiv, kui see umbe, ümber sõnastati kaks tuhat kaheksa, toodi sisse äh, siseriiklikudel tasandil jälgitavuse registrid riigi sees. probleem aga on sellega, et kui eh, relv liigub ühest teisest riigist teise, siis eh, see jälgitavus katkeb. näiteks kui siis tekib, kui esitatakse müügitaotlus välismaalt, milles on probleem, ei ole registrid omavahel ühendatud seda on väga raske rakendada. arvestades seda, et on lastud liikmesriikidel registrid iseenda reeglite järgi öö, äh, luua ja seega tekib öö, äh, äh, siis olukord, kus üks, üks relv öö, viiakse välja liikmesriigist ja tuuakse sisse teise. seda tehakse aga paberdokumentidega. luba luuakse kõigepealt siis riigiks, kes lubab relva impordi ja siis annab loa välja ekspordiriik. aga see inimene, kes selle relva saab, on see, kes, kelle kätte need dokumendid jäävad. ja seega ei olegi mingisugust infot, milline relv tegelikult lahkub riigist, te ei tea, mis hetkel see toimub, see üleminek, ja, ja registrid ei ole omavahel ühendatud see on jälgitavuse puudujääk ja see on meie jaoks väga oluline, nimelt lihtsalt kaovad need relvad radarilt. see on äh, muuseas ka teema, mis äh, tekkis äh, juba pärast Madriidi rünnakuid esile lõhkeainete kontekstis. ma annan sõna nüüd aga härra Impeelen muuseumide osas. Um, thank you, yes, a series of questions here. ma tänan, terve rida küsimusi kõlas esimene erakollektsioonide ja muuseumikollektsioonide vaheline seos. see esemed, millest me räägime, ükskõik kellele nad kuuluvad, on osa meie ühisest pärandist. ja loomulikult muuseumikollektsioonid on koostatud eh, erakollektsioonide põhjal ja, ja muuseumitest tõuseb ju suur tulu öö, eh, Äh, kogu ühiskonnale ja kui nüüd kollektsioonide äh, kogumine äh, piir, piiratakse seda, et erakogudes enam relvi ei tule, siis on see, ei ole ühiskonna huvides. ma ei tea, et oleks kunagi kuritarvitatud muuseumite relvi, kas meil on turvameetmed piisavad, ma võin rääkida Ühendkuningriigis ennekõike, jah, me leiame, et turvameetmed on piisavad, me ei müü relvi oma kollektsioonidest väljapoole, meid ei saa midagi kollektsioonist osta ja füüsiline turvalisus on väga äh, kõva, meil on ka plahvatuskindlad äh, ruumid, kõik on väga hästi äh, kava kujundatud, disainitud, mõeldud on just turvameetmete peale ja piiratud on juurdepääs inimestele nendesse, nendele kollektsioonidele, ainult need, kellel on õigus seal olla, saavad nendes ruumides olla ja need otsitakse läbi, kui nad saabuvad. meil on kogu aeg eh, teada registrite kaudu, kus midagi asub ja kohe oleks ka selge, kui midagi oleks kaduma läinud. nüüd kust midagi pärineb, me oleme väga ettevaatlikud, me eh, jälgime väga hoolikalt, kust eh, tulevad need relvad, me ei, kahtlastest allikatest neid ei soeta. nüüd äh, Eh, turvalisus erakollektsioonides. A-kategooria relvad on olnud legaalselt erakätes juba mõnda aega. Eh, eh, meie litsenseerimise süsteem on väga range, kui võimaldatakse eraisikutel tulirelvi omada ja väga õigustatult. nüüd küsimus selle kohta, et kas direktiivi erand muuseumidele Äh, kas sellega ei minda liiga kaugele? ei, sugugi mitte. Äh, direktiivi äh, erandi tegemine ei tähenda seda, et kontrollid kuidagi nõrgeneksid. meie muuseumid on väga reguleeritud Inglismaal, muuseum on, muuseum on akrediteeritud ja meil on ka tulirelva litsents soetatud ja politsei jälgib meid ja kõik on piisavalt kaitstud. nüüd kollektsionäärid ja kas see on väga lai mõiste on erinevaid määratlusi kollektsionääride jaoks praegu ja ma soovitan neid vaadata, need on üsna kasulikud teada. aga mida ma soovitaksin vastuseks teie küsimusele, et jah, võib-olla tõesti on nii, et tuleks kokku leppida ühises määratluses kollektsionääri kohta, aga ka võib-olla harmoneeritud tingimused oleksid vajalikud, mis reguleeriksid soetamist ja hoidmist relvade puhul. see võiks olla üsna hea mõte ja deaktiveerimise kulud. jah, me oleme seda öö, nii sõjamuuseumis kui ka äh, relvamuuseumis käsitlenud, üks miljon läheb maksma naeltes kollektsiooni tee, kogu kollektsiooni deaktiveerimine. jah, ja nad, me ei saaks neid kunagi maha müüa äh,, aga me peaksime nad eh, te- ja hävitama pärast deaktiveerimist, kümme miljonit naela läheks see maksma, kui me meie kollektsiooniga nii talitaksime. Te Silvis. Thank you very much, madam chair. suur tänu. Eh, jah, eh, oluliste osade märgistamine, nagu ma juba ütlesin oma ettekandes me leiame, et märgistamine peaks olema oluliste komponentide puhul kokku pandud tulirelval, jah, ilma milleta ei saaks tulirelva kasutada. kui, aga siin on veel teine osa siin artiklis, ütleb, et kõik olulised varuosad, mida müüakse, tuleks ka märgistada ja mida see tähendab? kui ühe olulise osa hävimine, kui panna, kui hävib üks osa, siis on vaja teine oluline osa selle asemele panna, kas seegi on märgitud ja on vaja ka luba selle soetamiseks. mis tähendab, et kõik vastab nõuetele äh, Äh, nimelt varuosasid ei ole vaja ikkagi märgistada, ainult olulisi komponente ja hoiame ära ka igasuguse bürokraatia sellega, et liiga palju äh, numbreid on ühe sama tulirelva koostisosadel. nüüd Euroopa Komisjoni ettepanek on järgmine. Äh, see on õige mis nad välja pakuvad, nad tahavad ühetaolist süsteemi Euroopa Liidu tasandil kehtestada, selleks et kõik tootjad eh, ja kõik imporditud tulirelvad eh, omaksid ühe, ühte samasid osasid, mis oleksid märgitud, ei saa olla nii, et ühel pool ainult relvaraud märgitakse ja eh, teises riigis teine osa märgitakse märgistatakse ja siis saab sind välja vahetada kriminaalsetel eesmärkidel. ei, ikkagi sama oluline osa tuleb märgistada ja varuosasid mitte märgistada, selline on ettepaneku sisu. kas oli, oli selge? No. Sure is, but... ma ei tea küll, kuivõrd hästi see toimib, ütleb proua Vicky Ford. aga me mõtleme selle peale. nüüd härra Potevan. Also other uh, aga mul oli veel üks küsimus, ütleb härra De Silvis, kui tohib vastata kohe. proua Koratsa Pilt küsis äh, näidete kohta. Äh, ja äh, ka õigusaktide ühtlustamise peale. jah, meil oleks vaja ühetaolist süsteemi näha kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks eh, komisjongi eh, eh, uuris asja ja leidis, et mõnedes riikides direktiivi kohaldatakse ühte viisi, teistes riikides jälle teist viisi ja sellepärast on kasulik see, kui süsteem oleks ühtlane ja ära hoida, sellega on võimalik ka lüngad ja augud. mõned näited me rääkisime deaktiveerimisest. deaktiveerimine toimub juba eeskirjade kohaselt mõnedes riikides nagu Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa. erineval viisil toimub see, aga tulemus on ühesugune. kõige tähtsam on see, et oleks asutus, mis saab eh, tõendada sertifitseerida, et see tulirelv on korralikult deaktiveeritud. antud juhul CIP või märgistamisasutused annavad sellise tõendi deaktiveerimise kohta ja võib ka teisi näiteid tuua, kui tegemist on hoiatus- ja signaalrelvadega Itaalias ja Saksamaal juba kümme aastat eh, toodame selliseid hoiatus- ja signaalrelvi, mida ei ole võimalik kohandada sest neil ei ole sellist äh, raudosa, äh, mida oleks vaja tulirelvana kasutamiseks. Äh, ja neid relvi ei ole võimalik kasutada seetõttu tulirelvana. kolleeg Koferati küsis veel sertifitseerimise kohta meil on vaja sertifitseerivat asutust, mis tõesti tõendab, et deaktiveerimine on tehtud nõuetekohaselt ja deaktiveeritud relv on ohutu. nüüd andmeid sektori kohta. kas ma tohin juba järgmiselt juhatada sisse järgmised kõnelejad, sest andmed on kõik tegelikult veebilehel olemas, kõik ettekanded on IMCO veebilehele üles pandud, kas nii sobib? on see, vastab see ka tõele, mis ma ütlesin, jah. nii et äh, sealt saab vaadata järele. suur tänu. ja järgmine, me oleme juba kakskümmend viis aastat, kakskümmend viis minutit ajast maas, on Jean-Luc Stassen, Belgia märgistamisasutuse juht. Oh, sorry. Oh, um, Mr. Potter wanted to come back in with some questions. Sorry. Mr. Potter, two, what, two minutes? palun, teil on kaks minutit. suur tänu. räägin kähku. see puudutab neid punkte, mis siin on tõstatatud ja näiteks interneti kohta. samuti ka kollektsionääride küsimus, tuleb meeles pidada seda, et üks äh, olulisi punkte on siin äh, garanteerida võimalikult ähm, ähm, läbimatu piir äh, legaalselt ja illegaalselt äh, omistatud relvade vahel, et ei oleks garanteeri-, oleks võimalik garanteerida, et need inimesed, kes soovivad kuritegusid toime panna, ei pöörduks näiteks kollektsionääride, vanade relvade müüjate poole, et sest äh, Euroopas süsteem küll toimib, kuid me elame sellises maailmas, kus äh, kõik ei ole keelatud ja äh, oleks võimalik, oleks oluline, et suudaks välja selgitada, millised puudujäägid on praeguses õigusloomes sellest hetkest alates, kui direktiiv on paika pandud ning oluline on ka kollektsionääri staatuse paikapanek, seda praegu Euroopas ei ole, seda definitsiooni ning äh, tuleb paika panna ka äh, tingimused, äh, milles kollektsioneerimine on lubatud ja ettepanekut tuleks minu meelest täiendada veel punktiga, mis puudutab internetimüüki ja veel Äh, äh, internetimüügi küsimus ja äh, internetis ostmise küsimus on väga olulised, sest elame praegu olukorras, kus riigiti on seadused erinevad ning ja näiteks relvade osad võivad liikuda ühest riigist teise suuremate raskusteta ning just selle tõttu ka komisjon otsustas äh, interneti küsimust äh, reguleerida ja lõpetuseks soovisin öelda muuseumite kohta. Äh, kui kõik järgiksid brittide eeskuju, oleks see väga positiivne ja oleks hea, kui me suudaks välja töötada uued meetodid selleks, et turvata relvakollektsioone muuseumides. aitäh, järgmisena saab sõna Jean-Luc Stassen eh, Belgiast. tere päevast kõigile, tere proua esimees. mina võtan sõna kui eh, Belgia eh, relvapalati ja esimees, ma valmistasin oma tänast äh, Äh, ähm, tänast ettekannet äh, käsikäes proua Smetsiga, kes äh, tegeleb e-, meil e-, illegaalse relvakaubanduse küsimustega ning enne kui ma ise alustan, annaksime kõigepealt temale sõna. tänased arutelud on väga olulised ja võttes arvesse me, me peame arutama seda, mis on näiteks signaalrelv, mida, kes on kollektsionäärid, millised on relvade osad, kuid võtkes arvesse, et praegusel hetkel linnulennud nelja kuni viie kilomeetri kaugusel toimub äh, tulistamine, kolm politseinikut on haavatud äh, ja see kõigest viie kilomeetri kaugusel ning äh, seda relva nimetatakse Kalašnikovist ajakirjanduses, nii ja tahame teada saada politseinikena, kust ta pärit oleb, on ja meil on vaja äh, välja selgitada olulisemad osad, kas need äh, on, kas ta on pärit kollektsionääride kogust, kas tegemist on näiteks äh, signaalrelvaga, mis on ümber tehtud, sellega seoses harmoneerimisküsimused, need kolm, praeguseks need kolm <clears throat> politseinikut on ainukesed, kes on vigastatud, teisi õnneks ei ole, kuid just nimelt selle küsimusega hakkame me praegu siin Brüsselis tegelema. suur tänu. Äh, niisiis. mul palutati, paluti rääkida äh, tulirelvadest, poolautomaatrelvadest ning samuti ka relvade laskekõlbmatuks muutmisest. ma tulen äh, selle juurde tagasi, sõna disactivate vastab sõnale neutralisation prantsuse keeles see tähendab siis erinevaid äh, protseduureid, mida äh, läbitakse selleks, et relvad muutuks laskekõlbmatuks. enne kui me nüüd äh, muudame, lähme erinevate relvakategooriate juurde, tuleks rääkida kollektsionääridest, sest peaks täpselt defineerida, keda tähendab kollektsionäär. selline statuut on juba praegusel hetkel olemas mõningates liikmesriikides kollektsionääride statuut võib olla arusaadav e, erakollektsionääride juures, e, kuid e, avalikud riigimuuseumid, eramuuseumid, neid, see statuut tuleb samuti rakendusalasse, direktiivi rakendusalasse lisada ning tuleb täpselt defineerida A-kategooria relvad, siis litsenseeritud kollektsionääride jaoks. ja võimalik ja kollektsionääride puhul peaks see tähendama siis seda, et kollektsionäärida või kollektsionäärida võib näiteks kahekümne aasta vältel, samuti tuleb piirata tot-, täieliku kollektsioneeritavate relvade arvu kuid äh, siin on võib tekkida küsimus äh, selles, et äh, millise, kuidas eristada erakollektsionääre era, muuseumi, avalike õigusliku muuseumi ning piirata ka margi ja tüübi järgset automaatrelvade eristust ja samuti eristada siin riigimuuseume ja erakogusid ning neljandaks Eh, ladustus- ja hoidmistingimused, nõudes rangemaid tingimusi automaatrelvade eh, kollektsioneerimiseks ja säilitamiseks. nüüd jõuame me teema juurde, millest mul paluti siin rääkida, ehk siis eh, erinevatest relvaliikidest. siin on räägitud juba relvade laskekõlbmatuks muutmisest ning eh, selle tegevuse eesmärk, nagu ma ütlesin, on muuta eh, relvad, tulirelvad tulevikus kasutuskõlbmatuks. see tähendab siis eh, selliseid miinimum ühiseid tegevusi, mis tuleb läbi viia alates kaheksandast aprillist kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ning see tähendab siis seda, et relvade omand ei liigu edasi, see ei muutu ja eh, laskekõlbmatuks muudetud eh, relvi pole õigus edasi anda või müüa. ning eh, eesmärgiks on võltsimiskindla dokumendi väljaandmine kahekümne kaheksas liikmesriigis relvaliigel kasutuskõlbmatuks muutmiseks. direktiiv nelisada seitsekümmend seitse ütleb, et sellised neutraliseeritud relvad, olgu nad automaatrelvad või mitte, tuleb lisada direktiivi rakendusalasse. kuid äh, vajadus selliste relvade päritolu kindlaks teha jääb endiselt vajalikuks ning see tähendab siis seda, et need on vaja spetsiifiliselt klassifitseerida ehm, vähemalt miinimum min,, minimaalsed kategooria D e alla või aga e-, eelistatavad kategooria C alla. mis puudutab poolautomaatseid äh, relvi tsiviilkasutuses, mis näevad välja nagu automaatrelvad. Äh, nüüd see kasutuse, tsiviilkasutuses olevad relvad ja sõjaväelaste kasutuses olevad relvad tegemist on pikkade poolautomaatsete relvadega, mille pära on kolmkümmend sentimeetrit, mille pära on kuuskümmend sentimeetrit pikk ja tegemist on praegusel hetkel äärmiselt subjektiivsete tingimustega, mis võivad leida erinevat tõlgendamist liikmesriikides. seda süsteemi juba katsetati Belgias ning see jäeti kõrvale, sest äh, seda on võimatu tegelikkuses ellu rakendada. tegemist on äärmiselt subjektiivse kriteeriumiga, mis tekitab segadust ja kaost äh, lähima paari aasta jooksul. selline kaos erinevate tõlgendusvõimaluste vahel liikmesriikides äh, Eh, kasutatakse ära eh, kurjategijate pool. sellega seoses tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. oleks võib-olla mõistlikum eh, näiteks näiteks padruni salve defineerida, öeldes, et sinna ei tohi mahtuda üle kümne padruni. see osa võib saada üheks olulisemaks relva osaks, millele ei, üle ei käi ehm, kõik reeglid, kuid millel peab olema selgelt jälgitav päritolu. ja see tähendab siis kolmekümnelt padrunilt kümne padruni peale liikmine. see tähendab siis seda, et poolautomaatne karabiin oleks selle padruni salv oleks piiratud kümne padruniga, lisaks sellele eh, tuleb eh, peavad nad jälgima reegleid, mis puudutavad äh, kategooriaid, kuhu nad määratud on, et omamist peab olema äh, piiratud ja samuti äh, tuleb on nende omanikud kohutus, kohustatud säilitama nende seerianumbrit ja muid võimalusi selle päritolu kindlaks tegemiseks. muudetud eh, automaatrelvad, mis on muudetud poolautomaatrelvadeks. meie soovitame nende relvade kvalifikatsiooni säilitada B-kategoorias, eriti sellepärast, et ümbermuutmine eh, ole, viiakse läbi kas era- või avalike üksuste poolt, inimeste poolt, kes on pädevad seda tegema vastavalt liikmesriikide seadustega ning kasutades selleks protseduuri, mis kinnitaks selle protsessi tagasipöördumatust. ja mida teha laskekõlbmatus muutmise protsessiga? koostööd tuleb teha CIP-ga ja e, samuti e, tuleb kasutusele võtta võltsimatud tõendid. ja nüüd e, siis hoiatusrelvad, siin tuleb eristada algseid hoiatusrelvi ja eh, ümber ehitatud hoiatusrelvi. Eh, eh, hoiatusrelvad on siis selliste relvadega, mille, mis ei ole, mis ei ole mõeldud selleks, et näiteks välja tulistada Eh, eh, mis ei ole mõeldud, et eh, vabandust, me hakkame, me hakkame, meil hakkab see aeg otsa lõppema, ütleb esimees, kas te võiksite kokkuvõtte? kolmkümmend sekundit veel. ning see, mis puudutab ümberehitatud äh, Ehm, hoiatusrelvi ehk siis akustilisi relvi, mida kasutatakse näiteks kinos ja teatris, siis definitsiooni järgi on tegemist reaalsete ümberehitatud ehm, hoiatusrelvadega ning pööratakse tähelepanu siinjuures sellele, et antud hetkel ei ole olemas Eh, toimivaid reegleid nende selle ümberehituse korda, kohta ning need jäävad eh, isiku või liikmesriigi pädevusse, kes eh, selle ümberehituse läbi viib. Euroopa Liit peaks keskenduma selle peale, kuidas need ümber ehitatakse, nad peavad olema klassifitseeritud oma algpäritolu kategooriasse ja ettevõtted, kelle käsutusse need antakse, peavad selleks saama ka äh, vajaliku, äh, vajaliku loa ning äh, samuti nüüd relvade koopiad, tegemist on relvade koopiatega, väga täpsete koopiatega, mis kasutavad püssirohtu. kuid on veel klassifikatsioonis, on mingisuguseid mõningaid punkte, mis ta tuleks selgitada, direktiivi tuleb muuta ja samuti tuleb ette näha äh, Eh, eh, tulirelvi, eh, laskemoona ja peaks pühenduma ainult tulirelvadele sealjuures ning samuti tuleks sinna alla lisada ka summutid ja suurema tulistamisvõimeliga relvad ning B-kategooria relvad peaks puudutama aksessuaare, relvi ja laskemoona, peaks lisama ka siin laadijaid ja C ja D puudutavad äh, tulirelvi, tulirelvi, äh, laskemoona ja aksessuaare ning äh, lõpuks olulisemad osad, me räägime siin kogu aeg nende defineerimisest, mina teeksin ettepaneku, mis võtaks, võtab aluseks CIP reeglid, poolautomaatsed või täisautomaatsed püstolid Äh, äh, need puutu-, need ko-, koosnevad erinevatest osadest äh, ehk siis toru ja pära ja padrunisalv, kas te võiksite ülejäänud informatsiooni lisada, saada meile kirjalikult, jah, kindla peale, suur tänu, ütleb esimees, järgmine kõneleja on Philipp Kat, kes on siis eh, jahimeeste organisatsioonide esindaja. Thank you, madam chair, I will try to be very, very üritan rääkida väga-väga lühidalt, ütles härra Segato. The presentation but it's not firing up so. ma äh, ootan slaide. Eh, face on äh, Euroopa Liidu jaht, jahi ja, ja looduskaitse assotsiatsioonide föderatsioon ning sinna kuulub seitse miljonit eh, jahimeest ning see tähendab seda, et me oleme kõige suurem eh, asjast huvitatud osapool nende arutelude läbiviimisel. kuna oleme rääkinud väga palju siin kurjategijatest, terroristidest, sooviksin mina äh, pisut äh, muuta teemat, rääkida jahimeestest, millele, sellest, mida nad teevad, milleks on neil vaja tulirelvi. selle majandusväärtus Euroopas on kuusteist miljardit eurot, tegemist on äärmiselt tõhusa vahendiga selleks, et kaitsta äh, loodust, see aitab aidata ka meie majandust arendada ja see aitab kaitsta meie kultuuripärandit ja identiteeti ja see on ka jätkusuutlik äh, tervisliku tort, toidu allikas, sellepärast äh, tihtipeale jahile minnaksegi, et pärast tervislikult süüa. ning äh, mõnedes riikides jahitakse rohkem ja näiteks just toidu jahtimiseks kaheksakümmend seitse protsenti eh, rootslastest näiteks toetab jahtimist, aina rohkem ka naisi. Eh, eh, praegusel hetkel taotlevad jahilitsentsi, et kogeda loodust. me toetame Euroopa Komisjoni võitlust terrorismi vastu, olgu see selge ning Face toetab ka tulirelvade kontrolli Eh, samuti ka põhjendatud ja proportsionaalsed eh, piiranguid eh, nende hankimisele ja omamisele. meetmed, mis on just siin olnud kõne all, näiteks päritolu tuvastamise ning piiriüles müügi kontrollimiseks on teretulnud me täheldame, et Euroopa Komisjon ei eh, ole eh, kaasanud eh, ettepanekule mõjuhinnanguga, kardame seega, et meetmed, mis välja pakuti, võivad liialt mõjutada tulirelvade legaalseid omanikke. oleme konsulteerinud asja juba oma vihmavarjuorganisatsiooniga ja pakume siin välja ka omapoolseid lahendusi oleme korduvalt rõhutanud, et eh, ettepanek mõjutab eh, tuntavalt legaalseid relvakasutajaid, siin on näiteks miinimum iga relva omamiseks, eh, samuti ajapiiratud litsentsid, mis täna kõne all ei ole, kuid need kindlasti mõjutavad legaalseid kasutajaid. seega oleme alati öelnud, et ettepanek, ettepaneku eesmärgiks on tööle jahimehed, kuid me kardame siiski, et meie eh, ka-, kannatame selle ettepaneku läbi, sellega seoses eh, oleme valmis eh, välja tooma need muudatusettepanekud, mis tahtmatult mõjutab jahimehi, näiteks see, tegemist on äh, Kalašnikova teise tegemist ei ole eh, eh, jahirelvaga ja tegemist on A-kategooria keelatud relvaga, meie ei soovi seda kasutada. Eh, meil on aga teistsuguseid poolautomaatseid relvi, vintpüsse ja lukumehhanismiga relvad, samuti kaheraudsed püssid. ja D-kategoorias on meil ka traditsioonilised eh, püssid, mis ei ole eh, problemaatilised, problemaatiline on B7 Poola automaatne tulirelv, mis meenutab, eh, see on tsiviilkasutuseks Ehm, mis ehm, meenutab äh, automaatmehhanismiga relvi. see ei ole eriti populaarne jahirelv, aga miks meil sellega probleem on? üritame seda teie jaoks illustreerida. minu animatsioon väga hästi ei toimi, olgu kuidas on, võite näha, et vastavalt äh, ettepanekule see poolautomaatne tulirelv Eh, läheb A-kategooria alla sellega seoses, et ta eh, näeb väliselt välja nagu automaatrelv, poolautomaatrelv, kuid mis siis hiljem juhtub? see tähendab seda, et A-kategooria all on poolautomaatne mehhanism, mis eh, on sarnane teise B-kategooria tulirelvadega ja see tähendab siis seda, et A-kategooria ja B-kategooria vahel tekib side, oleme selle pärast väga mures, oleme äh, mure eest nende tulirelvade tuleviku pärast, sest eh, nad jagavad poolautomaatset mehhanismi, mis eh, tähendab selle, tähendab selle sarnasuse tõttu võivad nad minna lubatud kategooriast keelatud kategooriasse ja see tähendab siis seda, et eh, nad ei lähe enam jahirelvade kategooria alla ning ma selgitaksin seega, miks me seda kategooriat kaitsta soovime sellega seoses äh, on meil ettepanek, äh, kuna komisjon äh, kinnitab, et tegelik probleem tuleb relvade ümberehitamisest. Nendest ehitatakse poolautomaatsed tulirelvad ja selle tõttu see kategooria ka loodi, mina teeksin ettepaneku, et viiadaks sisse ühtsed ümberehitusstandardid et olla kindlad selles, et selline ümberehitus äh, toimub äh, viisil, mis muudab äh, ähm, tagasipöörde täiesti võimatuks. sellega seoses tundub see meile olevat adekvaatne võimalus selleks, et see kategooria nii-öelda ära päästa ja ei võimalda neist poolautomaatrelvadest taas ehitada automaatseid relvi. Kreis arvab, et on võimalik panna selles sisuline eh, reegel ka eh, automaatrelvade kategooria eh, juurde sisse. ning mis puudutab internetimüüki, siis, siis vastavalt direktiivile üheksakümmend seitse seitse, mis räägib kaugkommunikatsioonist, siis Äh, selle kohta on öeldud, et kommunikatsioon tähendab seda, et ei ole vaja kahe, kahekesi üheaegselt kohal olla ja leiame, et selline ettepanek, äh, seda on selle direktiiviga vastuolus, leiame ka äh, muud kaugmüügi tingimused, nagu näiteks ähm, emailid, telefonikõned ja muu selline, võib samuti langeda Ähm, kriminaalselt karistatavate tegevuste alla. jah, proua esimees, ma nüüd kiirustan sellega seoses, äh, nagu seda härra Kohverati juba ütles, seis toetab seda, et rangelt äh, kontrollitaks riigivõimude poolt internetimüüki äh, see tähendab, et päritolu kindlaks tegemine, kontroll riigivõimude poolt tuleb garanteerida selleks, et eh, et online müük oleks endiselt võimalik ja kättesaadav eh, eraisikute jaoks. ja selle direktiivi ähm, eh, sihtmärk peaks olema tume võrk, mitte mitte igapäevased internetikasutajad. kutsume üles parlamenti äh, et äh, spetsiifilised retsiisgrupid äh, äh, nagu jahimehed ja ka sportlased jäetakse sellest välja ning sellised nende tulirelvade väljajätmine oleks meie meelest samuti diskrimineerimine ning ja nüüd siis summutid äh, kuna öeldakse, et need ei mõjuta eh, tulirelvade funktsionaalsust, siis nad ei ohusta julgeolekut Euroopa Liidus, sellega seoses selle ei, eh, ei peeta neid eh, oluliseks komponendiks. kakskümmend sekundit ütleb esimees, säilitamine, seda mainitakse, selles direktiivis seda on juba ka mainitud, leiame, et peavad, loo-, tuleb luua äh, turvalise säilitamise tingimused A ja B kategooria relvade jaoks, et ei tekiks vähimatki ohtu, et neile ligi pääsevad eh, inimesed, kellel selleks õigust ei ole. inim-, see tähendab siis seda, et eh, säilitamist eh, tuleb kontrollida ja samuti tuleb siin arvesse võtta ja respekteerida lähimuspõhimõtet, mis tähendab siis seda, et liikmesriigid on need, kas, kuidas äh, eraldada või võtta tagasi tulirelvade kasutamise õigus ning kokkuvõtted äh, sellest, ma, suur tänu oh,. ma ei taha võtta äh, seitsmelt miljonilt äh, jahimehelt sõnaõigust, aga me tahame tagada selle, et kõik saatsid sõna, eh, ka Sipri ja Europol ja saadikud. kas kõik saadikud on nõus sellega, et ma annan nüüd sõna Stockholmi Rahvusvahelisele Rahu-uuringute Instituudile ja siis annaksin sõna Europoli esindajale, kui te olete nõus. ja siis vaatame edasi, kas on võimalus oleks meil ka veel küsimusi küsida saadikutel. nii et eh, doktor Ian Anthony, kes eh, esindab Stockholmi rahvusvahelise, rahvusvahelist rahu-uuringute instituudi, SIPRit, ja siis eh, saab sõna Europoli esindaja, ma nüüd vabandan libekomisjoni raportööri eest, kes tegelikult pidi võtma selle kuulamise juhtimise üle, aga ta pidi minema hääletusele, hääletusel nimel Türgi raport suur tänu selle võimaluse eest, ütleb härra Anthony, ma üritan äh, kärpida oma sõnavõttu ja väldin siis kordamist. Äh, Sipri organisatsiooni peamine mure on julgeoleku ja ohutuse küsimus ja me peame lähenema julgeolekuriskidele holistlikult arvestama sellega, millised probleemid on korrakaitseasutustel ja ühiskonnal tulirelvade kasutamisega seoses. terroristide juurdepääs relvadele on ainult üks osa nendest aruteludest. kui me räägime korrakaitseametnikega, siis nad on kinnitanud seda, et järjest rohkem suureneb nõudlus kuritegelikus maailmas relvade järel, ka raskerelvade järele ja liikmesriikides äh, Äh, on uuringud näidanud äh, seda, et ähm, äh, mõrvade puhul, mis on sooritatud tulirelvaga, on lugude lahendamise määr väiksem kui muude kuritegude ja mõrvade puhul. see teema on palju laiem seega ja me ei räägi mitte ainult poolautomaatrelvadest, mis tihti on meie tähelepanu keskmes paari sõnadega tahaksin aga siiski nendest poolautomaatrelvadest rääkida. väga palju tähelepanu pööratakse nende ümberehitamisele. me ei ole veendunud sugugi, et see oleks peamine julgeolekuprobleem äh, poolautomaatidega. me peame eristama poolautomaatrelvade loomuomadused, mis teevad nad atraktiivseks kurjategijatele nimelt on äh, tõendeid selle kohta, et kurjategijad eelistaksid isegi automaatrelvadele pool automaatrelvi. asi on äh, nimelt äh, laskemoonas ja sihtimisomadustes, nii et me peame kuidagi neid poolautomaatrelvi niimoodi ümber ehitama, et nad ei oleks kurjategijatele enam nii meelitatavad. aga väga palju on juba ära öeldud äh, märgistamisasutuste poolt, nendepoolsed ettepanekud minu meelest olid täiesti mõistlikud. kõige sagedamised sagedasemad relvad ei ole sugugi mitte poolautomaatrelvad, vaid relvad, mis jäävad praegu seadusandlusest täiesti välja. nõudlus äh, selliste relvade järele kuritegelikus maailmas äh, on seotud just sellega, et need on anonüümsed, neid on väga järge jälgida, väga lihtne, neid on väga raske jälgida ja neid on väga lihtne reaktiveerida või ümber ehitada. miks nad on jäänud aga süsteemist siis välja? üks põhjus, nii nagu me sellest oleme ka varem rääkinud, on see, et nad on tegelikult deaktiveeritud, tegemist on siis relvaga, mis nüüd on muudetud laskmiskõlbmatuks, laskekõlbmatuks ja ma ei hakka kordama seda, mida deaktiveerimise kohta on öeldud, kuid tahaksin rõhutada paar asja. paari asja, mis iganes üldse standardid ka vastu võetakse, siis need standardid ei tohiks olla madalamad kui praegu liikmesriikides kehtivad standardid. harmoneeritud standardid ei peaks olema väljavabanduseks nendele riikidele, eh, kes tahavad eh, tänaseid lävendeid ka tõsta. deaktiveerimine tegelikult paljudes riikides täna võrdub hävitamisega Äh, kuid deaktiveeritud relvad on äh, tegelikult ka kogujatele täiesti äh, igavad. nii et üldse standardid ei peaks praeguseid liikmesriikide standardeid alandama. ja teiseks, deaktiveeritud relvade registrid peaksid olema alalised korrakaitseasutustes, sest tõesti on juhtumeid selle kohta, kus relvad reaktiveeritakse ja kasutatakse neid, ehk teisisõnu, deaktiveerimine ei ole olnud perfektne nii et selliste registrite säilitamine alaliselt on väga oluline jälgitavuse jaoks. ja veel põhjus, miks asjad on jäänud seadusandlusest välja, nimelt äh, on relvad, mis on jäänud klassifitseerimata tsiviilkasutuses olevad äh, tuli, äh, tulirelvadena, noh näiteks nagu koopiad, pauk, padrunitega relvad või mitte nii suure kiirusega relvad kõik, mis Äh, on võimalik äh, kasutada, kõike, mida on võimalik kasutada tulirelvana, peaks ka niimoodi olema defineeritud, mitte ei peaks minema ka koopi alla. kõik, mida on võimalik äh, ümber ehitada, peaks ka tulirelvade alla minema. ekspertteadmised näitavad, et piisavate oskustega on võimalik ükskõik mis ehitada tulirelvaks ja seega me peame mõistma kõigepealt seda, et millised standardid peaksid kehtima selleks, et defineerida seda, mis on lihtsalt konverteeritav või ümberehitatav nii et meil on vaja ühtseid arusaami edendada selles osas, et mis on need osad, mis lubavad ümberehitamist, aga olulisem on veelgi see tõlgendada rakendatavateks standarditeks. tuleb tagada, et olulised osad, mida on vaja ümberehitamiseks, on kehtivate standardite osas arutelu osa. ja see ongi see asi, millest tuleb edasi rääkida, üldse standardid ümberehitamisel. suur tänu! suur tänu! Äh, annaksin nüüd sõna aga Europoli esindajale Robert Krepinka. suur tänu, proua esimees. ka mina äh, valmistasin ette äh, esitlus, aga kui see ei ole valmis, siis ma olen valmis rääkima ka ilma selleta ja ma alustaksin kõigepealt sellest, et räägiksin, mis asi on Europol, selleks et vältida nüüd edasi arutelus äh, Ähm, arusaamatusi. Euroopa Liidu eesmärgiks on aidata liikmesriike võidelda piiriüleselt äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, kaks aastat on meil olnud paigas ka eraldiseisev üksus, kes tegeleb konkreetselt tule, tulirelvadega, nende äh, ehitamise ja, ja ka, äh, kauplemisega selle kahe aasta jooksul, kus üksuses on olnud siis paigas, oli meie mandaat väga piiratud nüüd on meil tekkinud võimalus seda mandaati laiendada ja ka lõhkeainetele, väikerelvadele, kergrelvadele ja teistele laiendada. ma olen mõned slaidid koostanud selleks, et natukene näitlikustada seda, äh, mida ma räägin, tegelikult üldpilti ma ei saagi teile tutvustada, sest meil ei ole seda üldpilti. no need slaidid ei jookse siin nii, nagu ma tahaksin, ütleb kõneleja nüüd vist. nüüd siin see kaart äh, annab ülevaate kahtlusalustest, äh, kes on meie äh, andmekogudes, kui kahtlusalad, kahtlusalused relva kaubitsemise osas, liikmesriikides on seega pilt erinev. jätan need slaidid vahele, sest nendest juba räägiti ja räägin deaktiveeritud, reaktiveeritud relvadest kõik ülejäänud asjad, kõik ülejäänud kauplemise, kaubitsemise mm, aspektid jätan kõrvale, näiteks nagu kriisipiirkondadest pärit relvadega kauplemine. mis meie jaoks oli üllatav? kui äh, mõnede et, liikmesriikide ettevõtted ütlesid meile, et äh, meie müüme deaktiveeritud relvi Lääne-Euroopasse ja siis nad reaktiveeritakse ja andmekaitse, vabandust, ähm, korrakaitseorganid oma jälgitavusega jõudsidki nendesse ettevõteteni, kes on täiesti legaalsed ettevõtted. kuid meie jaoks oli suur probleem äh, jälgida tegelikult seda, kuidas need relvad äh, liikusid ostjateni, milliste dokumentide alusel, see oli kõik hägus ja korrakaitseorganitele see täielik šokk. me loomulikult toetame äh, legaalse tulirelvadega kauplemist, loomulikult kõigil on õigus selleks, ja ma ei sea seda osa üldse küsimärgi alla, vaid meie kogemus on olnud selline, et kui me oleme üritanud saada täielikku pilti selle kohta, mis saab nendest relvadest, mis võiksid meie ekspertide kohaselt olla suhteliselt lihtsalt reaktiveeritavad, ja, ja mil-, mida võiks kasutada kuritegelikus maailmas, rääkimata terroristide poolt, sattusime väga suurte raskuste alla. siin on ära toodud, kui palju siis saadeti relvi Euroopast erinevates piirkondades ja me oleme seda infot jaganud liikmesriikidega, palusime, et nad vaataksid täpselt järele. kõik liikmesriigid, kes pöörduvad meie poole, ütlesid, et jah, me oleme reaktiveeritud relvi võõrandanud ohtlikelt kurjategijatelt ja nad tegelikult olid väga üllatunud, kuidas on üldse võimalik, et juba deaktiveeritud relvad reaktiveeritakse. siin on nüüd öö, äh, need akustilised relvad välja toodud, äh, on üks ettevõte, kes tegeleb ainult öö, äh, paukpadrunitega, relvadega, ka nende müük on viimasel ajal oluliselt tõusnud ma tahaksin äh, lõpetada oma sõnavõttu, et teil oleks võimalus ka minu käest midagi küsida. Äh, ma toetan äh, legaalset relvakaubandust, mis vastab reeglitele, aga ma tahaksin siiski, et korrakaitseorganitel oleks võimalus ka oma tööd teha, ennetustööd ja ka uurivat tööd kui me oleme vaatluse alla võtnud mõne kuritegeliku grupeeringu, kes kasutab tulirelvi, siis et meil oleks võimalik nende relvade jälgitavus tagada. põhimõtteliselt nüüd oleks siis aeg äh, koordinaatorite kohtumiseks, aga kas koordinaatorid on nõus kui äh, me natuke üle aja läheme. võib-olla pool tundi isegi üle aja. noh, kusagil nii. kellel on küsimusi? I'm, I'm going to ask first question. ma küsin ise esimese küsimuse. sest et mul on tekkinud nüüd täielik segadus. nimelt on, räägitakse siin ümberehitamise standarditest. ma saan aru, et see on probleem, aga praegune direktiiv, mille ümbersõnastamist ju välja ei pakuta, on selgelt kirjas artiklis üks, kui miski asi on tulirelv, et tulirelv on see kõik, mida on võimalik muuta tulirelvaks. kui on meil objekt, millest võib saada tulirelv, siis ta ka tulirelv on. selgelt on see siin välja öeldud artiklis üks. nii et ma saan aru, miks me peame kehtestama deaktiveerimisele kõrged standardid ja, ja neid standardeid äh, tugevdama, aga nii palju, kui mina seadusandlusest aru saan selle Slovaki ettevõtte tegu, tegevus oli ilmselgelt ebaseaduslik, sest selgelt müüsid nad äh, objekte, millest äh, võis teha tulirelva ja seega oli see täiesti ebaseaduslik. see oli minu esimene küsimus, aga annan sõna proua Koratsa pildile kõigepealt. suur tänu, teen lühidalt. lubage, Viki, öelda, et ma olen täiesti šokeeritud praegu sellest, mis täna Brüsselis toimus, tunnen kaasa teile ja teie kolleegidele, kes täna Brüsseli politseiüksustes viga said. minu küsimus on eh, FACE organisatsiooni eh, esindajale sarnasuse küsimustes. ma arvan tõesti, et eh, direktiiv peab selgelt välja tooma, et mitte relva väljanägemine, vaid selle sisu peaks olema reglementeeritud. ja küsimus Europolile ausalt öeldes ähm, väga ärevust tekitav, see, mida te ütlesite, need, et see relvamüük kasvab, mida te nüüd ette võtate? kas äh, liikmesriikidega koostöö on piisav, kas see, mis on direktiivis kirjas, äh, kas sellest piisab piiriüleste aspektide osas, äh, et kas me suudame kontrolli alla sel-, saada selle, kus legaalsetest relvadest saavad illegaalsed? ma nüüd annan sõna ülejäänud äh, täisliikmetele ja siis asendusliikmetele Andreas Schwab ja siis Pascal Durand. suur tänu, mul on kaks küsimust, kõigepealt küsimus Belgia politsei esindajale, kes oli väga kriitiline tulirelvade osas, mis välja näevad nagu sõjarelvad, ka Saksamaal üritati edutult seda defineerida, kas see tehniline definitsioon, mis praegu siin on toodud, ei ole õige? ja siis küsimus FATSO organisatsioonile, räägitakse kogu aeg automaatrelvadest, ka võiksite lühidalt, miks on üldse jahimehel vaja poolautomaatrelva? Pascal Düron. suur tänu, äh, proua esimees, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin ära kasutada seda võimalust, et kohal on Prantsuse, Belgia ja Interpoli äh, amet, äh, Prantsuse, Belgia politseijõudude ametnikud ja Europoli esindajad nimelt, millist raskust tekitab teie jaoks see, et Euroopa seadusandlus on nii erinev liikmesriigiti ja et ei suuda, te ei tohi tegelikult sekkuda? meie oleme endale selliseid küsimusi esitanud, loomulikult äh, liikmesriikidel on äh, siin õigus omal öö, äh, otsused langetada vastud, vastavalt lähimuspõhimõttele, aga Euroopa Komisjon peaks siiski kaaluma seda, et kas Euroopa ülesed normid teie tööd ei peaks lihtsustama. ma saan aru öö, jahimeeste huvidest ja erakogujate öö, huvidest ma seda kõike ei taha küsimärgile seada, aga selge on see, et relvadega kaubitsemine võtab hoogu, ehm, sellel on väga tõsised tagajärjed ja et kas ei oleks eh, mõistlik eh, politseiüksusel tegeleda rohkem eh, ühtsete normide osas, et kas need rea-, seadusandlused, mis on nii erinevad liikmesriigiti, kas nad tekitavad politseile raskusi või ei? Jussi Alla-Aho. suur tänu! üks kõige problemaatilisemaid asju selles direktiivis on see, et teatud poolautomaatrelvad äh, tahetakse keelustada. komisjon ise ütleb, et äh, sarnasuse kriteeriumid ei ole hästi paigas ja on tehtud ettepanekuid, et me võiksime selle asemel keelustada või piirata teatud äh, objekte, näiteks noh, püssiosasid erinevaid öö, Need, neid äh, relvi kasutatakse väga palju äh, sportrelvadena erinevates, erinevate spordialade puhul. Äh, väga inim-, palju on inimesi, kes arvavad, et tegemist on sõjaliste relvadega, aga tegelikult on need koostisosad täpsuse jaoks seal peal. Need on väga olulised sportlastele, kurjategijatele ei ole nad absoluutselt olulised üks tänane kõneleja rääkis sellest, et äh, peaks ähm, padrunisalve piirama kümne padruniga, mis sellega me saavutame? meil on äh, tohutu arv registreerimata suuri äh, padrunisalvesid, mis ei ole kuskil registreeritud. kui me nüüd hakkame neid keelustama, siis inimesed lähevad ja ostavad neid nüüd kokku, tavaliselt see nii läheb, kui hakatakse keelustama midagi, mis on vabamüügis täna Äh, ma tahaksin teada, mis te sellest arvate. kas äh, relv äh, on teie meelest ohtlikum lihtsalt sellepärast, et tal on teatud koostisosad peal, mis teevad ta rohkem sõjalise relva öö, sarnaseks? Jens Benson saab järgmisena sõna suur tänu, proua esimees, kõigepealt mina olen pärit äh, riigist, kus seadusandlus on äh, väga piirav selles valdkonnas ja ausalt öeldes komisjoni ettepanek ei annaks meile eriti midagi. aga deaktiveeritud relvade kohta tekkis mul küsimus, küsimus Europolile. kas AK-47, mis on üks äh, nendest relvadest, mida ikka ja jälle reaktiveeritakse pärast deaktiveerimist, et kuidas sellega on? kas keegi ekspertidest võiks mulle öelda, kui palju äh, sportlaskureid, äh, kes täna legaalselt relva omavad, äh, selle poolautomaatrelvade keelust puudutatud on? suur tänu, Jens, mina tahtsin tege-, tegelikult see on väga sarnane küsimus sellele, mille me küsisime ära esimeses voorus ja ma loodan, et komisjonil on vastus ka olemas selle jaoks. ja Liibe komisjoni raportöör, kas te soovite ka midagi lisada? suur tänu, ütleb proua Valero. räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja ja ma vabandan, et ma kogu seda arutelu ei kuulnud, nimelt toimus väga oluline hääletus täna Türgi küsimuses ja selleks läks terve tund, et see raport läbi hääletada. tegemist on emotsionaalse teemaga. kired on äh, lahvatama löönud ja samas on see ka tehniliselt raske küsimus. jääb mulje, justkui komisjon tahaks kõik need tulirelvad äh, keelustada, aga kas see on ka rakendatav? Soome kolleeg rääkis äh, padrunisalvest ja ka minu jaoks on see minu meelest problemaatiline. politseiüksus rääkis sellest, need väga suure äh, reserviga padrunisalved on äh, tõsine küsimus, kui need kasut-, kui need satuvad võõras, valedesse kätesse. ja mind see küsimus natukene rohkem huvitakski. kuidas me saaksime kui see on tõesti probleem, seda üldse reguleerida. markeeringuga on raskusi ja, ja tõesti probleem on selles, et neid on praegu väga palju öö, liikvel ja, ja neid võib öö, ka täna ju osta. kas, kas tõesti see padrunisalv, salv aitab meil kuidagi seda probleemi lahendada, aitäh! ma tänan! ja mina küsin viimase küsimuse ka padrunisalvede kohta ja kordan üle, et ma austan kõrgelt pol-, Belgia politseid ja äh, austan Belgia ametivõimude poolt öeldud ja nende tööd. nüüd padrunisalved. keegi ei küsinud 3D printimise kohta äh, ja ka võltsrelvade kohta, kui mina äh, selle peale mõtlen, siis ma leian, et üht sellist äh, võlts äh, asja on toota üsna lihtne. nüüd kontrollida relvastust äh, padrunisalve kontrollides, mina kui mitteekspert arvan küll, et see ei ole parim viis, sest mulle on näidatud padrunisalvesid, mis tegelikult ei ole üldse õiged asjad. kui tõesti nende padrunisalvede mahtu vähendada, siis see lahendaks probleemi. võib-olla jahimeeste organisatsioonid suudavad lahenduse välja pakkuda, et võib-olla, et ei pea saama osta selliseid salvesid ilma loata, aga neid kohelda kui olulisi komponente minu arvates ei ole see asjakohane. aga võib-olla eksperdid ka kommenteerivad omalt poolt sedasama. whichever order you wish. Maybe in... ükskõik millises järjekorras, võib-olla siis hakkame tagurpidi seekord, Europol kõigepealt. Thank you, sounds like a ma tänan, hea mõte. jah, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite alguses, et deaktiveeritud äh, relvad peavad jääma deaktiveerituks ja kui nad reaktiveeritakse, on tegemist tulirelvaga ja see tõesti on meile suureks probleemiks ka tolle juhtumi puhul, millest ma rääkisin. Slovaki näite ma tõin sihilikult, sest meil on väga hea koostöö õiguskaitseorganitega ja reageering nende poolt oli väga aktiivne ja ma ütleks edumeelne. ja sellepärast ma seda juhtumit kirjeldasin, aga see ei ole mitte ainumas Euroopa Liidus. aga jah, nende ettevõtjad on tõesti suured müüjad Euroopa Liidus ja sellepärast ma nemad välja valisin ja meil on väga hästi korraldatud eh, töörühma töö Euroopa Liidu tasandil, kus neid asju arutatakse. jah, AK nelikümmend seitse, jah, on just need, mida kõige rohkem jälle taasaktiveeritakse. üks minut kõigile teistelegi ja siis komisjon. jah, väga konkreetselt see eh, jälle kohandamise eh, ja standardite teema, üks asi. kui seaduse tekst on selge, siis reaalsus on selline, et uuesti eh, muudetakse tulirelvadeks ja pooled tulirelvade kasutamise juhtumeid kasutavad, on just kasutatud neid kohandatud relvi. jah, reaktiveerimine ei ole kuritegu, aga kui me vaatame, mis siis on tehtud jälle, mida on kohandatud, kas äh, selle äh, relva rauda või mingeid muid äh, omadusi, mis ikkagi tuleks vaadata, kuidas legitiimselt tulirelvi toota, nii et neid oleks võimalikult vähe võimalik pärast ümber kohandada see lahendaks oluliselt probleeme. kui paukpadureid tulistavat relva saab ka relvaks muuta, siis ei saa teda ilma registreerimata omada, aga paraku me, paraku me sellega päevast päeva kohtume ja tähendab seda ka, et liikmesriigid ei täida seadust korralikult. mina vastaksin äh, kõigepealt küsimusele, miks on äh, poolautomaatrelvi vaja jahimeestel, küsib härra Segato. jah, neil on rohkem kui kaks laengut vaja ja vastavalt direktiivile äh, seal öeldakse, et ainult kolme laengut saab kasutada või maksimaalselt viit laengut, need on direktiivid, siin ei ole juttu jahipidamisel kakskümmend, kolmkümmend laengut mahust. jah, suured eh, jahiloomad vajavad selliseid eh, nagu näiteks karud Soomes, nende jaoks on vaja mitme laenguga relva kasutada. Eh, nüüd ajujahtide puhul, kus väga kiirelt loomad liiguvad, siis on ka seal vaja poolautomaatrelvi, sest on vaja rohkem kui ühte võimalust tulistada ja ka eetilistel põhjustel, te ei taha ju haavata eh, jahilooma, et ta kannataks, eh, vaid tahate ta kohe tappa. poolautomaatrelvad on ka naiste hulgas üha populaarsemad. Eh, ja seda on ka lihtsam käsitseda naistel ja ka puuetega jahimeestel on nad hõlpsamad käsitseda. nüüd küsimus selle kohta, kui palju sportlasi või jahimehi puudutab äh, see B7 teema. mul ei ole arvet, arve, aga komisjon võib-olla oskab öelda. ja lõpetuseks nüüd need padrunisalvede teema. me arvame, et nagu proua Ford juba välja tõi, kadumisjärgne puhul ei ole tegemist äh, relva olulise komponendiga, nii et ma ei soovitaks neid märgistada, aga kui mingeid äh, piiranguid kehtestada sellele, et kui, kas tohib omada padrunisalvesid, siis võib-olla ainult isik, kellel on litsents, tohib osta sellise padrunisalve, on üks võimalus And um, Mr Stassen, do you have any? härra Stassen, kas teil on midagi lisada? Okay, can we go to the commission? sellisel juhul komisjon. Merci Madame la Présidente, très rapidement. Euh, tänu, proua esimees, mõned olulisemad punktid on selge, et selle küsimuse juures on kõige olulisem meie turvalisus. paljud äh, sõnavõtjad rääkisid, rõhutasid ka seda, kui oluline on relvade päritolu kindlaks tegemine, mis on samuti esmatähtis. see on aga võimalik äh, ainult siis, kui andmed on kättesaadavad. see tähendab seda, et ainult siis, kui äh, relvade omanikud ähm, jäävad ähm, direktiivi rakendusala alla, nagu näiteks on muuseumid ja kollektsionäärid jäävad sinna alla, kuid äh, näiteks äh, teistel puhkudel ei pruugi see nii olla. ja äh, päritolu kontroll on oluline ka kuritegude juures oluline, see võimaldab kindlaks teha, kuskohast relv pärit on ning meie esmane prioriteet ei ole mitte äh, mõrvari kindlaks tegemine, vaid ennetamine. seega peame selle nimel pisut rohkem äh, pingutama ja veel kiiresti muuseumid, nagu te teate, mõned, paljud muuseumid on avalikus äh, halduses, võtagem näiteks kas või Saint-Cantaneri pargi sõjamuuseum ja neile laieneb see direktiiv ja see, ka see probleem seal esile ei kerki, kuid äh, näiteks äh, võttes ÜRO, arvesse ÜRO äh, äh, vastavat resolutsiooni, kõik antiiksed relvad jäävad sellest äh, direktiivist välja ning siia jääb nüüd kaasaegsete relvade küsimus ning oleme siin täiesti nõus sellega, et muuseumid peavad täitma sotsiaalset harivat rolli ja sellega seoses oleme täiesti nõus olema paindlikumad kuid äh, oleme kõhkleval seisukohal erakollektsionääride osas. me ei saa aru, miks erakollektsionäärid äh, võiksid omada sõjarelvi kodudes, äh, mis on tegu täiesti kasutuskõlblikud. Nende peaks alluma samadele sätetele kui näiteks sportlased või jahimehed. ja nüüd veel jahimehed, neil on äh, on õigus salves omada nelja-viit padrunit, seega see küsimused ei, esile ei kerki nende juures. kuid mis puudutab nüüd sportrelvade omanikke, siis sellega on olukord pisut keerulisem, oleme nõus sellega, et B7 kategooria ei ole täpne ja on vaja uusi kategooriaid, kuid oluline on see, et selles kategoorias on ka Kalošnikovad, kes esialg, mis esialgsed äh, olid, äh, olid ju tabarelvad, äh, mitte sportrelvad ning äh, samuti ka M kuueteistkümne nii-öelda väike vend, kelle, mille kohta me samuti arvame, et selle, selle peale tuleks samuti mõelda selle direktiivi puhul ja siis lõpetuseks veel arutelu poolautomaatsete ja automaatsete relvade kohta oleme kuulnud, et piisab sellest, et tuleb muuta kriteeriume, vaid selleks, et muuta automaatsed relvad automeet-, relvadeks minu jaoks äh, ei ole adekvaatne väide, sellepärast et kõik verevalamised, mis on toimunud, äh, on just selliste relvadega korda saadetud. ma tohib, küsiksin komisjonist uuesti kategooria B seitse, mis Äh, on, äh, äh, mis ootab autoriseerimist, see tähendab siis seda, et võimud teavad, kui palju selliseid olemas on, kui palju selliseid relvi praegu on, mis keelatakse ära ja mis on teie vastus küsimusele kompensatsiooni kohta? see oli mina, küsimus, mille mina esitasin komisjonile How many B kui palju B7 tüüpi äh, relvi on praegu loaga kasutuses, kui palju on ära keelatud ja, ja mida öelda kompensatsiooni küsimustes? täpset arvu ei ole teada. me kavatseme konsulteerida liikmesriigi andmed pole kättesaadavad, liikmesriigid ei ole üles näidanud Äh, halba tahet, vaid äh, me alles kogume neid andmeid. nii et peab, äh, peame selgeks tegema, millised relvadega tegemist on ja siis saame alles täpsemaid andmeid esitada ja teine küsimus, mis puudutab kompositsiooni kohta, on seotud esimesega praegusel hetkel, teadmata palju neid relvi on, ei tea me ka seda, kui suure kompensatsiooniga tegemist oleks ja eelkõige oleks vaja üleminekumeetmeid kasutusele võtta, mille osas peaks otsuse langetama Nõukogu ja Euroopa Parlamendid, mis peaks võib-olla aitama selle probleemiga ära hoida. okei okay jah, ma ei taha, et mind süüdistatakse, et ma mõnele inimesele sõna jätsin andmata ja jäi vastus saamata. väga palju oli küsimusi, härra Fjellner, teie küsimus jäi küll vastuseta, aga That's interesting in itself, but eh, jah, see on huvipakkuv iseenesest eh, eh, jah, aga siiski paar asja. kui komisjon looks seose poolautomaatrelvadega, mida, mis olid illegaalses kasutuses. selle kohta statistikat tahaks kuulda komisjoni suust. et ja kuidas siis nüüd B7-ga on nii otsustatud talitada, et milline siin ikkagi see probleem on, mida üritatakse ettepanekuga lahendada? seda küsisid paljud, et kas siin on mingi seos. annetuseks side poolautomaatsete relvade, mis on legaalses omandis ja kuritegevuse vahel ja sellest äh, parim näide on kuuskümmend seitse noort, kes mõrvati jõhkralt Norras äh, puhkelaagris ja see, äh, need relvad kuulusid legaalselt mõrtsukale ning et samuti Suurbritannias, Saksamaal ja samuti ka Pariisi lähedal on toimunud veresaunad just selliste relvadega eh, õnnetuseks. poolautomaatsete relvadega on selliseid mõrvu eh, väga palju korda saadetud eh, just selliste relvadega, nagu te enne mainisite. Can I thank our experts again? ma tänan veel kord meie eksperte. jah, me teeme muudatusettepanekuid raportile on veel terve rida lahtiseid küsimusi jäänud, aga me tegeleme nendega edasi. ja toimub ka siis hääletamine, suur tänu kõigile!